Chers collègues, je vous propose, pour euh, respecter le temps de travail... Euh, kallid euh, kolleegid, ma arvan, et me peaksime kohe pihta hakkama. Äh, natukene oleme juba hiljaks jäänud. Äh, jätkame siis päevakorrapunktiga number 13. Äh, vaatame üle muudatusettepanekud, nii nagu päevakorras on ette nähtud proua Blinkevitsuute raportis. Puudutab see raport Erasmus kõigi jaoks Euroopa Liidu hariduskoolituse noorsoo ning spordiprogramm. kallid kol-, kallis kolleeg Blinkevitš-Jute, ma annaksingi teile sõna. Eh, eh, suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, ma tuletaksin teile meelde, et äh, tegemist on arvamusega meie komisjoni poolt ja ma teeksin ettepaneku keskenduda hariduse see, äh, valdkonnale, mis on otseselt seotud vaesuse väljajuurimise ja teiste sektoritega, mis minu meelest on jäänud komisjoni esialgsest ettepanekust natukene äh, tähelepanuta ja ma tahaksin rääk-, rohkem keskenduda oma arvamuses ka täiskasvanute õppele. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on äh, esitanud väga palju muudatusettepanekuid äh,, väga tõsiselt suhtunud sellesse arvamusse, kõik need muudatusettepanekud teevad kindlasti selle arvamuse paremaks ja ma loodan, et me jõuame ka kompromissettepanekuteni ja, ja sellest siis veelgi lõikab kasu see arvamus ma tahaksin variraportööre eriti siiralt tänada. Ähm, Martin Kessler äh, äh, suhtus asjasse väga tõsiselt. suoti dėmesį ir skirti didesnį dėmesį äh, atitinkamiem švietimo sektoriam ir jisai siūlo netgi sukurti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 eriti kui me arvestame seda, kui oluline on äh, toetada aktiivset vananemist ja praegust komisjoni ettepaneku ähm, rõhuasetust natukene muuta. tegemist on arvamusega ja äh, see, mida see puudutab, on täiesti uus programm. praeguse programm natukene liiga palju keskendub noortele inimestele. Pro-, härra Kessler tegi ettepaneku alaprogramm luua, mis keskenduks siis konkreetselt äh, täiskasvanutele. ehk teisisõnu, millega äh, vananeva elanikkonna mobiilsust äh, hoogustada ja Äh, mille läbi me saaksime aktiivsemale vanemale elanikkonnale rohkem toetust äh, pakkuda. mina aga sellist ettepanekut ei toetaks. ma arvan, et me peaksime pigem keskenduma ettepaneku sisule ja võib-olla meie jaoks väga oluline ei olegi see, kuidas seda programmi nimetatakse, kultuurikomisjon on see, kes lõpuks otsustab Ähm, ja meie räägiti, et võib-olla peaks selle nimetama põlvkondade Euroopa programmiks, iseenesest üsna hea mõte, aga äh, tegelikult on lõppkokkuvõttes siiski kultuurikomisjoni liikmed need, kes selle õppeotsuse äh, langetavad. siis on tehtud veel muudatusettepanekuid nime kohta, aga aga see selleks. Monika Benajatopulu teine variraportöör on samuti teinud muudatusettepanekuid, mis minu meelest väärivad toeta-, toetust. ta rääkis artiklist viis ja see puudutab kõige haavatavamate kaasatust haridusprogrammidesse. tema meelest need inimesed on jäänud praegu ka tähelepanuta ja puudutab see siis peaasjalikult noori inimesi. me kavatseme kõigest sellest rääkida äh, variraportööride jätku, edasistel kohtumistel, äh, puudutab see partnerlusi ja kõikvõimalikud partnerlused, sidemed, mida oleks võimalik luua, on teretulnud. Äh, variraportöör on rääkinud ka koostööst ülikoolide ja teiste õppeasutustega, kuid ma arvan, et see muudatusettepanek väärib äh, natukene äh, tihedamaid arutelusi selleks, et välja selgitada täpselt, äh, mis äh, nende ettepanekute taga on. ma tahaksin ka proua Steinbrücki tänada Nad Need muudatusettepanekud on ja proua Benarabatud tänada, see puudutab siis äh, formaalset õpet täiskasvanutele, peaasjalikult nende muudatusettepanekud. tehtud on ettepanek luua sotsiaalsed kriteeriumid äh, tudengite toetamiseks, nende tudengite jaoks, kellel ei ole äh, vahendeid, et nad saaksid kasutada mobiilsusfondi vahendeid, et nad ei peaks pidevalt muretsema äh, sellepärast, et kuidas rahastada oma õpinguid ja seda, seda mobiilsust, mida me taga otsime, taga ajame. Äh, peaks siiski olema lihtne tudengitel kasutada ära mobiilsusega pakuvaid võimalusi, peab olema lihtne reisida, leida endale koht mujal ja nii edasi. esitatud on veel muudatusettepanekuid, näiteks Olle Ludvigseni äh, muudatusettepanek. Äh, veel üks mobiilsuse mõõde kaasata, millele on seatud miinimumfinantseerimismäärad mis ei tohiks olla väiksemad kui praegusele programmperioodile ette on nähtud. nii palju siis muudatusettepanekutest, kõigega tuleb veel edaspidigi tööd teha ja ma arvan, et kooruvad siit kindlasti välja kompromissmuudatusettepanekud ja üsna varsti siis loodan neid teile ka tutvustada. suur tänu ja ootan nüüd siis teiepoolseid kommentaare. suur tänu. kes veel sooviks sõna võtta? Euh, ma ka paari sõnaga kommenteeriks siis äh, seda arvamust. ma loomulikult ei lugenud kõike seda nii hoolikalt läbi kui teie, aga mulle tundub, et komisjoni ettepanekus on sees veel üks mõte, nimelt et töö toimuks nii-öelda Euroopa Liidu äh, kui eduka mm, institutsiooni maine baasil ja seega Erasmus kõigi jaoks ehm, selline eh, pealkiri, selline programm toetab veel Euroopa Parlamendi, eh, Euroopa Liidu nähtavust ja tõesti, tegemist on olnud väga eduka programmiga. on palju neid, kes on saanud erinevatest Euroopa programmidest toetust, näiteks Sokrates või, või ma ei tea, mis iganes, äh, aga kõige suurem projektidest, kõige tuntum projekt kindlasti on olnud Erasmus ja sellepärast ma toetan seda Erasmus kõigi jaoks mõtet äh, vol-, ma olen kutsunud voliniku meie komisjoni selleks, et ta kaitseks oma seisukohti ja väga äh, kahetsusväärne on see, et äh, ta ei leidnud võimalust äh, tulla. me oleme üsna mitu korda palunud seda talt, pakkunud välja erinevaid variante ja minu meelest ei ole see väga kena ühe Euroopa Parlamendi komisjoni vastu, kes selle programmiga tegeleb, kellel on suhteliselt suur pädevus selle programmi osas ähm, voliniku poolt taolise kohtlemise aluseks langeb ja seega ma kahetsen sügavalt seda, et volinik ei ole üles näidanud koostöövalmidust või siis ütleme viisakamalt, et me ei ole suutnud leida võimalust oma kalendreid ühin-, üheld-, ühindada. aga lisaks sellele Rä-, nägin ka ühte dokumenti, kus Rasmuse nime üldse ei ei olegi enam sees ja ma ei tea, mida see kodaniku jaoks peaks tähendama, see on asi, mida nad teavad. ma loodan, et kõik öö, äh, loomulikult kõik toetavad alati oma seisukohti, aga ma arvan, et Erasmus, mis on osutunud nii edukaks, teda peaks küll rohkem äh, reklaamima, ta on ära väärinud, ta on, väärib meie toetust. Äh, see, tegemist on väga tõsise asjaga, komisjon tegeleb selle asjaga ka tõsiselt, ma olen veendunud. aga mis ma siin ikka pikalt räägin, saate aru küll, mis ma mõtlen. komisjoni esindajal ma annaksin ka sõna, kui ta seda soovib, aga enne seda äh, tahaksin veel küsida üle kolleegide käelt, kas te teate äkki sõna, aga nüüd siis komisjon eh,. moment siiski, Toomas Mann kõigepealt jätkates äh, selle, sealt, <clears throat> millega lõpetas äh, esineja, mul on alati olnud probleeme äh, selle pealkirjaga Erasmus kõigi jaoks. Erasmus oli algselt mõeldud kooli, ülikoolidele, mitte kõigile. meil on kutsehariduse jaoks hoopis midagi muud ette nähtud, meil on ühine äh, eesmärk, mida me soovime, et kutsehariduse lõppu, lõputunnistusi tunnustataks. ma ise tegin äh, kvalifikatsiooniraamistiku kohta raporti, nii et mind äh, üllatas see pealkiri. mind äh, üllatas, et äh, ei soovitud äh, seda pealkirja muuta. meil on väga äh, palju poliitilisi sõnumeid, näiteks et äh, neid ähm, projekte, mis on olnud edukad, me peame edasi arendama, mitte muutma, aga okei okay,, te jäite selle juurde, et Erasmus kõigi jaoks, läbi häda saame sellega ka hakkama, aga mina sooviks äh, et äh, komisjon hoolitseks ka selle eest, et kui meil on edukas mõiste, siis peab see jätkusuut-, ka tulevikus jääma edukaks. tavaliselt kommunikatsioon ju nii käib, et me ei peaks kogu aeg muutma seda, ma ei tea, mida see tähendama peab, kas me tahame inimesi meelega äh, ebakindlaks muuta, mm, selle asemel, et anda neile kindlust. noored inimesed ju äh, väärivad seda, et meil oleks head profiilid ja, ja me jääksime nende juurde kindlaks aga eks me kuuleme, mida komisjon ütleb, äkki tahetakse muuta isikuid ja samal ajal ka sisu, aga võib-olla komisjoni sõnavõtt heidab valgust, nii et väga tore oleks, kui me kuuleks sinu kohta midagi, sinu käest midagi selle kohta aitäh, nii nagu te näete, siis siin komisjonis endas on ka eriarvamusi ja mina vastaks meie äh, armsale aseesimehele seda, et äh, kui äh, tegemist on edukate projektidega, siis tuleb neid jagada. härra Pekker, palun. aitäh, ma tahaksin äh, lühidalt kommenteerida seda, mida ütles Toomas Mann, ma olen temaga sajaprotsendiliselt nõun, nõus, aga ma saan kinnitada ka seda, mida ütles raportöör, et meie fraktsioon kultuurikomisjonis ei soovi seda nime muuta, nii et seetõttu senise äh, pro-, senised edukad programmid nagu äh, Erasmus, Solveig, noored tegu-, tegutsemises, et neid tuleb jätkata ja, ja su-, nende suund peab olema samasugune. aitäh. suur aitäh, proua esinaine ma lisan omalt poolt ka selgituseks mõned sõnad nime küsimusest, sellepärast et tundub, et see on äh, väga elevust tekitav teema ja kultuurikomisjonis on seda teemat ka juba arutatud. komisjoni nimel ma tahan öelda, et äh, enamik inimesi, kes selle kallal on tööd teinud, on juba pikka aega sellega tööd teinud. me nüüd tahame ühte programmi, millel oleks mitmed allprogrammid, Leonardo, eh, Grundvik ja nii edasi, aga kodanikkond sellest väga ei tea. ilmselge on see, et ei ole ühtegi eh, Erasmus tudengid, kes teaks, et eh, elukestev õpe on ka sellega seotud, väga vähe inimesed teavad, et Ähm, Grundvig ja Solveig on omavahel seotud äh, ja nii edasi. ja mõjuhinnang äh, on äh, näidanud seda, et me saaksime kasu, kui me kasutame ära selle Erasmuse konnotatsiooni, mis on tekkinud, see on seotud koostööga ja mobiilsusega me usume, et avalikus Ähm, mõistab, et see hõlmab kõiki haridussektoreid, mitte ainult kõrgharidust ja inimesed saavad sellest aru, kui räägime Erasmusest, siis äh, inimesed saavad aru, et me räägime liikuvusest, et me räägime Euroopa-sisesest koostööst. kui rääkida äh, Grundvigist, äh, siis väga vähesed inimesed saavad aru, mida see tähendab ja seetõttu ma arvan, et me oleme teinud hea valiku, valides üks nimi integreeritud programmile, mis toob erinevad haridusvaldkonnad kokku ühtse integreeritud programmi alla me leiame, et me langetasime õige otsuse, kasutades ära äh, selle potentsiaali, mis Erasmuse nime taga peitub. ma tahaksin tulla veel tagasi kahe küsimuse juurde, üks puudutab erinevaid haridussektoreid äh,. tahaksin kohe öelda ära selle, et projekt projekti või programmi eesmärgiks on hõlmata kõiki haridussektoreid, ka noortesektorit äh, väga ulatuslikult niisiis me ei taha soosida ühte haridussektorit äh, teiste arvelt. loomulikult tuleb äh, täiskasvanu haridusele ka tähelepanu pöörata. Äh, teatis, mis kaasneb õigusliku aluse ettepanekuga, seletab seda ka komisjon, tahab eraldada täiskasvanu haridusele rohkem vahendeid, kuna see on väga vajalik valdkond lisaks sellele tahame me tagada vastavusega Euroopa Sotsiaalfondiga, me peame tagama selle, et Erasmus kõigi jaoks programmi alt rahastatavad vahendid on teineteist täiendavad ja ei dubleeri seda, mida tehakse Sotsiaalfondi alt. ja viimase asjana tahaksin rääkida ähm, ebasoodsamas olukorras olevatest inimestest ja puuetega inimestest, äh, nemad väärivad erilist äh, tähelepanu, Noored liikumises programmi all me oleme äh, pühendanud palju tähelepanu sellele, et see programm on avatud ka selliste inimeste jaoks ja kaasab ka neid, aitäh. proua raportöör. aitäh, aitäh muudatusettepanekute eest ma arvan, et äh, edulood peavad olemas olema ja neid, äh, need peavad jätkuma. Need äh, peavad säilima ka igapäevaelus, ma arvan, et see programm, mille me parlamendile välja pakume, leiab kõigi koda-, kolleegide heakskiidu ja et see jätkab neid edulugusid. mis puudutab selle programmi pealkirja, siis kolleegid rääkisid sellest, Toomas Mann rääkis sellest, komisjoni esindaja edastas ka oma arvamuse, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et seoses selle pealkirjaga on olnud äh, tihti liiga äh, teoreetilisi arutelusid, mis ei ole enam praktilised, aga võttes arvesse sisu, siis äh, on meil vaja just nimelt praktilist lähenemist kui me ütleme, et äh, kodanikud ei tunne meie programme, siis meie vastutame ju selle eest, et nad ei tunne. see tähendab, et me ei ole piisavalt teavet äh, andnud, inimesi ei ole piisavalt äh, teavitatud, piisavalt palju ei räägita nendest edulugudest. Ähm, nad pea-, need edulood ei peaks mitte olema lihtsalt edulood, vaid neist peaks olema levinud ka teave. Eh bien, je vous, je vous remercie. Donc, nous... aitäh ja me analüüsime kompromissmuudatusettepanekuid järgmisel eh, kohtumisel, kaheksandal oktoobril ja me hääletame järgmisel päeval, üheksandal eh, oktoobril kultuurikomisjonil on siis veel üks kuu aega selleks, et võtta arvesse meie äh, Mm, arvamust ja eks me näe, mis äh, pealkiri siis lõpuks äh, jääb äh, komisjoni algatusele. E, ma saan aru, et komisjon jääb oma ettepaneku juurde, aga loomulikult, kui olla ettepaneku algataja, siis on see täiesti mõistetav, nii et me oleme selle päevakorrapunkti käsitlemisega lõpetanud ja punktis neliteist teen ma teile ettepaneku anda lühidalt aru meie Küprosel käinud delegatsiooni külaskäigust kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel augustil. Edith Bauer Rahvaparteist, Aleksandro Serkas S ja D fraktsioonist ja Ines Zuber kuue fraktsioonist ähm, osalesid sellel külaskäigul ja Antigoni Papadopoulou liitus meiega seal kohapeal ja tema oli kvoodiväline liige, inimene, kes oma kolleege koha peal vastu võttis, ta äh, täitis oma rolli väga hästi ja meil oli kohtumisi väga paljude isikutega, me kohtusime tööhõive ja sotsiaalkaitseministriga proua Shara Shara Lambuskiga, kellel ta, kellega te kohtusite juulikuus meie tööhõivekomisjoni kohtumisel. ja temaga me loomulikult väga palju arutasime teemasid, millega Küprose eesistuja tegeleb eelkõige elektromagnetväljade teema, direktiivi teemat, proua Morin Chartier raportit, millest me eile rääkisime, rääkisime ka proua Jazlovetska raportist, mis äh, käsitleb lähetatud töötajaid ja eelkõige jah, äh, meie delegatsiooni külaskäigust aruandmine ei ole võib-olla äh, kõige huvitavam teema meie päevakorras, aga väga ebameeldiv on siin rääkida, kui siin on nii palju lärmi, et palun need, kes äh, siia ruumi tulevad, ärge samal ajal as-, omavahel juttu ajage. aitäh. proua Jaslo Vetska raportiga seoses äh, oli juttu ka riiulifirmadest, te mäletate, et Flamonvilli puhul üks äh, ettevõtet, sellega seotud ettevõtetest oli ettevõte, kes oli saanud äh, sooduskohtlemise osaliseks Küprosel ja me rääkisime ka mitmeaastasest finantsraamistikust ja käsitlesime ka üsna palju ettepanekuid, mis on meie kolleeg Juta Steinrücki raportis ära toodud, mis puudutavad programm Psi neljandat sammast, mis peaks siis äh, sisaldama noortele antavat tagatist. minister kinnitas meile, et nende lähenemine oli, et seda noortegarantiid tuleks rahastada sotsiaalfondist. meie toetasime seda, et noortele antava tagatise, tagatis vastaks uuele kujunenud olukorrale, et noored peavad hakkama saama väga paljude väljakutsetega, eriti need, kes parasjagu tulevad tööturule ning äh, selleks, et äh, parandada arusaadavust, ei tohiks Euroopa Sotsiaalfondi puhul jääda tavapärase praktika juurde, vaid tuleks luua spetsiifiline meede, mis äh, Mm, oleks siis pühendatud sotsiaalsele innovatsioonile ning selleks, et võtta kokku nüüd ülejäänud mõttevahetusi, äh, lisaks äh, tööhõive, äh, et tööhõiveministri puhul ei tundunud see ettepanek eriti edukas olevat, meile jäi mulje, et Euroopa asjade minister siiski kuulas seda argumenti ja me kohtusime ka hariduse ja kultuuriministriga, härra Demosteesusega ja ka temaga me rääkisime järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja proua Blinkevitš-Juute raporti teemast, mis puudutas, puudutab siis Erasmust kõigi jaoks ma just rääkisin teile, et mm, Euroopa asjade ministri härra Mavrojannisega toimunud arutelu oli väga viljakas. selleks, et äh, hakata tegelema proua Steinrücki raportiga, aga, aga ka meie ettepanekuga et, et kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest võiksid minna äh, Euroopa Sotsiaalfondile. sotsiaalpartneritega rääkisime väga palju miinimumpalga teemast. me kõigepealt kohtusime tööandjatega, kes ütlesid, et miinimumpalk tekitab äh, sisserännet aga töötajad selgitasid meile, et miinimumpalk on tegelikult väga piiratud ja seda kasutatakse üksnes mõningatel kutsealadel ja et tegelikult see ei äh, mõjuta tööturul toimuvat. see oligi siis äh, põhimõtteliselt meie arutuste sisu. me käisime ka kahes kohas, me külastasime ühte projekti, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond. tegemist on väga eeskujuliku projektiga. meil oli võimalus külastada seda ja ka kohtuda juhtivtöötajatega, tegemist on siis tööhõiveagentuuriga. tegemist on väga eeskujuliku projektiga ja äh, Küprose tööotsijad, kes äh, pöörduvad selle agentuuri poole, saavad kõigepealt äh, ähm, kutse nõustamist, enne kui nad suunatakse siis isikute mm, poole, kes hoolitsevad nende töö või töötutoetuste eest ning me koha, kohtusime ka esindajate kojaga ja seal toimunud arutelu käigus me arutasime siis kriisi tagajärgi ning vajadust kaasata rahvusparlamente kõigi majandus- ja sotsiaalpoliitikate koordineerimise aruteludesse. ma arvan, et äh, ma edastasin teile lühikokkuvõtte meie mõttevahetustest aga kuna kohal on ka kõik kohal käinud liikmed, siis äh, kui te soovite sõna võtta ja lisada asju, mida mina ära unustasin, siis ma annaks teile meeleldi sõna. kas kolleegidest keegi sooviks sõna võtta? proua Bauer, palun. köszönöm szépen, igazán nehéz valamit hozzátenni ehhez a kimeri- suur aitäh, tegelikult on keeruline lisada midagi äh, proua esinaise poolsele põhjalikule sissejuhatusele, aga ma tahaksin ära märkida siin ühe asja, mis tegelikult mind ennast üllatas. proua esinaine mainis asjaolu, et äh, tööandjad näevad miinimumpalka tõkkena, äh, probleemina miinimumpalk palk on üheksasada üheksakümmend üheksa eurot äh, ja tegemist ei ole tegelikult vaese riigiga, kus palgatase oleks väga madal. mind üllatas aga see, et Küprosel, eriti kui me räägime noorte tööpuudusest, siis ja rändest, siis üks asi tõusis pidevalt esile, nimelt see küsimus, kuidas oleks võimalik ära hoida see, et võõrtöölised Küprosele tuleksid ning kuidas oleks võimalik noori Küprosel hoida? niisiis sooviti neid rändevoogusid peatada ja see üllatav faktor selle juures on see, et seda räägitakse samal ajal, kui me räägime ka ühisest tööjõuturust, nii et ma arvan, et see annab meile mõtteainet ja see on natukene murettekitav, aitäh! Euh, aitäh, proua Bauer. kas keegi teine sooviks sõna? proua Zuber, palun. Obrigada, senhora Presidente. Uh, na minha opinião. Suur aitäh. mina olen seisukohal, et meie komisjoni külaskäik Küprosele ja Küprose eesistumine on mõlemad väga olulised. see tähendab seda, et äh, me saime paremini aru eesistuja prioriteetidest. aga on üks asi, mille ma tahtsin esile tuua, mis minu arvates oli väga oluline ja seda eriti just kontekstis, kus Troika käib Euroopa Liidu erinevates riikides ja ka Kreekas ning kus ta on tohutu suurt mõju eh, avaldanud tööturu struktureerimisele. ning praegusel hetkel Küpros peab Troikaga läbirääkimisi selleks, et saada juurdepääsu finantsabile. ja mina tahaksin esile tuua asjaolu, et ja, ja minu arvates on see midagi, mis tuleb ka eh, selle külaskäigu aruandesse panna, et asjaolu, et ametiühingud eh, ning eh, tööandjad ka olid seisukohal, et sotsiaalne dialoog ning tööturu ümberstruktureerimine, eriti kui me räägime kollektiivläbirääkimistest, et seda ei tohi õõnestada troikaga toimuvad läbirääkimised ja mina olen seisukohal, et see komisjon siin ei saa ignoreerida seda, mis praegusel hetkel Euroopa Liidu mitmetes riikides toimub. Euroopa Komisjon ja pangad põhimõtteliselt lagundavad töösuhteid, mis on üles ehitatud aastakümnete jooksul meil siin Euroopa Liidus. ja ma tahaksin tuua välja siin asjaolu, et ametiühingud ütlesid, et nemad ei taha näha troika poolset sekkumist töösuhetes, mis Küprosel on paika pandud, aitäh! Euh, aitäh, proua Zuber, et te seda aspekti mainisite, lugedes äh, oma märkmeid äh, tuli mulle meelde, et ma unustasin ühe asja ära, mis oli oluline äh, Nikosias. tegemist oli just troika küsimusega, troika toimimise küsimusega ja troika sekkumise mõjuga ühelt poolt äh, valitsusele ja teisalt äh, parlamendisaadikutele või sotsiaalpartneritele. ning äh, sellest aspektist oli vägagi rabav ja ma arvan, et liikmed kuulavad meid siin, et, et rahandusministeerium ei suhelnud teiste ministritega äh, Äh, soovituste või äh, troika nõudmiste sisu osas ja et äh, parlamendisaadikud ei saanud teavet troika poolt esitatud nõudmiste kohta ja nagu te saate aru, sama saatus tabas ka sotsiaalpartnereid. nii et meie mõttevahetustes tööhõive sotsiaalkomisjonis ja meie kohtumises Troikaga kolmeteistkümnendal novembril äh, peame me ilmselt mõtlema sellele, mida me äh, Küprosel kuulsime. ja mis puudutab seda, millest rääkis proua Bauer, on väga oluline tõesti äh, tähele panna seda, et me kuulsime seal riigis äh, Äh, neid hirme, mis olid seotud äh, noorte tööpuuduse, noorte haridustaseme ja äh, ajude äravooluga, seda rõhutasid väga paljud, see on äärmiselt oluline element ning viimane asi, mille ma ära unustasin, aga mis siiski on oluline, oli ametiühingute soovine, et ILO osaleks regulatsioonide väljatöötamisel, kui Troika sekkub selleks, et tasakaalustada äh, olukorda ja riigis valitsevale olukorrale hinnangu andmist. ma arvan, et me oleme praegu nüüd lõpetanud selle aruande ja see uus praktika, et me äh, suuliselt anname aru komisjoni liikmete ees, ma arvan, et keegi meist soovis seda ja see võimaldab meil meie tööd nähtavamaks teha võrreldes äh, kirjaliku tekstiga, mille küll liikmed teadmiseks võtavad, aga mis neile kindlasti samamoodi meelde ei jää. nii et nüüd on, ootab meid, neid ees pikk hääletamisvoor. ma loodan, et kõigil on hääletuskaardid kaasas. kõik on oma hääletuskaardid kaasa võtnud ja hääletuskaardid masinasse pannud, nii et äh, hääletamine hakkab pihta. ja meil ei ole vaja millegagi te, mingeid teste teha, me alustame viieteistkümnenda päevakorrapunktiga, härra Beckeri raportiga, tegemist on algatusraportiga, mis puudutab sotsiaalettevõtluse algatust paragrahv un, kompromiss un. Äh, kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kaks, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas lõige. kompromiss K ja KA plokis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud palun vabandust, ma ei maininud seda, et meil on suuline muudatusettepanek kompromiss ka kohta. palun, härra Tserkas. kas te, kas te olete vastu? kui te olete vastu, siis me ei saa seda hääletada, nii et me hääletame äh, plokis äh, kompromisse K ja KA ilma suulise muudatusettepanekuta faut tourner les pages. Hein. Et nous en venons au paragraphe 4, compromis L. Kompromiss euh, L, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige kuus, kompromiss N, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, muudatusettepanek sada kolm võeti tagasi ning äh, muud jäävad ära kuni lõikeni seitse kompromissi N, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa võeti tagasi, sada kümme jääb ära ning nüüd me jõuame lõikeni üheksa ja hääletame kompromissi O, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast üheksandat lõiget sada kakskümmend kuus härra Kiigoldilt, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, võttes arvesse seda, et äh, siin on raske aru saada, kuidas keegi hääletas, peame kontrollima, nii et ma panen hääletusele muudatusettepaneku sada kakskümmend kuus härra Kiigoldilt ja kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend vastu, nii et ei võetud vastu seda ja saame hääletada nüüd äh, sada kahekümmend seitset, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi, tagasi lükatud Äh, lõike kümme kohta hääletame me äh, härra Kiigoldi muudatusettepanekut sada kolmkümmend kahes osas, nii et ma panen hääletusele esimese osa ilma sõnadeta meet criteria should performing the contract, kes on esimese osa poolt, äh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kes toetab seda, et lise, lisataks sõnad meet criteria should performing, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud lõige üksteist, kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada äh, kolmkümmend üheksa mm, jäi ära ning kompromiss Q, mm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja pärast Äh, lõikes neliteist on äh, teine kompromiss, kompromiss R, äh, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, sada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, sada viiskümmend viis proua Mannerilt jääb ära, langeb ära, nii et pärast lõiget viisteist hääletame kompromissi Y nelja fraktsiooni pealt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning nüüd sada viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ehm, allpealkiri kolm, sada viiskümmend kaheksa härra Bekkerilt, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ning allpealkiri neli, sada kaheksakümmend neli, eh, siin ka soovitakse teksti ära jätta, eh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud eh, lõige kontrollime siis äh, muudatusettepanekut sada kaheksakümmend neli. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu ja tõepoolest tagasi lükatud, palun vabandust lõige seitseteist, sada kaheksakümmend viis ja sada kaheksakümmend kuus härra Bekkerilt, need on identsed, nii et hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja seega jääb lõige seitseteist välja ning allpealkiri viis muudatusettepanek sada üheksakümmend üks härra Ludvigsonilt ja Nilssonilt. selle eesmärgiks on ära jätta see tekst, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksateist kompromiss S, äh, esitanud on neli fraktsiooni, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud palun vabandust, et ma siin kõhklen, lõige kakskümmend, kompromiss D neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõige kakskümmend üks, kompromiss U neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kakskümmend kaks, kompromiss V neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud paragrahv kakskümmend kolm, kompromiss kaks siis V neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ning pärast äh, lõiget kakskümmend kolm ITRE komisjoni äh, muudatus üks, me peaksime hääletama selle lõike lõppu, ülejäänud on juba käes, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud, vastu võetud. ja sama komisjoni mm, viies äh, lõige mm, kahes osas, esimene osa considers it necessary, kes on selle poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd, äh, kes on teise osa poolt, kes on vastu, erapooletud teine osa eh, on tagasi lükatud ning eh, lõige kakskümmend kolm endiselt eh, IMCO komisjoni teine ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud paragrahv kakskümmend neli, kompromiss X neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast sada, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm proua Köntsilt, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis härra proua Kentsil, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kui te soovite, siis me kontrollime, kas me kontrollime. nii et me kontrollime muudatusettepanekut sada kolmkümmend viis. kõigepealt me hääletame, härra Ööri me hääletasime kõige, avasime hääletuse muudatuse sada kolmkümmend viis osas, nii et kõigepealt hääletame, siis saate sõna. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kaheksateist poolt kakskümmend vastu, üks erapooletu, nii et äh, muudatusettepanek sada kolmkümmend viis äh, lükati tagasi. härra Jüri, palun. mulle tundub, et äh, me ei hääletanud kahtesaja neljakümmet kolme, kuigi kahesaja kolmekümne kolmanda lükkasime ometigi ju tagasi mm. -hmm Monsieur euh, Ori, de, de quel amendement me parlez-vous äh, millist, millisest muudatusettepanekutest te nüüd rääkisitegi? kakssada kolmkümmend neli, kaks, kolm, neli. Elnézést. vabandust, minu viga. võtan tagasi, mis ütlesin Pardon. Donc la question est donc résolue. nii et see küsimus on lahendatud ja me jõuame muudatusettepanekuni kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. ning pärast lõiget kakskümmend neli Äh, kontrollime siiski muudatusettepanekut kakssada kolmkümmend kaheksa, nii et hääletus on al alanud. kuna sooviti kontrollida. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, nii et selgelt tagasi lükatud. ja pärast äh, lõiget kakskümmend neli muudatusettepanek äh, kakssada kolmkümmend üheksa jääb ära, nii et me jõuame ITRE komisjoni teise lõikeni, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. lõige kuus samalt komisjonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõige kakskümmend viis muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis, tekst ära jätta härra Augemaialt, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, lõige kakskümmend seitse, kompromiss Z ja kompromiss ZA, me saame neid koos hääletada, need on esitatud kahe fraktsiooni poolt, kes on nende po-, kompromisside poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks vastu võetud. Äh, lõige kakskümmend kaheksa, kompromiss AA, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? lõige kolmkümmend, kompromiss äh, AB nelja fraktsiooni poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kompromiss AC neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks võeti tagasi, nii et nüüd me hääletame pärast lõiget kolmkümmend üks muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget kolmkümmend üks muudatusettepanek äh, kakssada kaheksakümmend kolm jääb ära, nii et me hääletame ITRE komisjoni lõiget üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE äh, lõige neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE viisteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud ning äh, hääletame nüüd põhjenduspunkte. põhjenduspunkt A, kompromiss A neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja pärast ühenduspunkti A kaks kompromiss, muudatusettepanekut kompromiss B ja BA, me saame neid koos hääletada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Ehm, C muudatusettepanek kakskümmend prouadelt Veržia, Toia ja Nedeltševa jääb ära, langeb ära ja me hääletame kompromissi eh, C ja meil on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt E, kompromiss D neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F, kompromiss E neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning eh, pärast põhjenduspunkti F muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa proua Reinerit, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt G, kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F, H, kompromiss G neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja pärast põhjenduspunkti I muudatusettepanek viiskümmend üks äh, proua Steinrockilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja palun vabandust, ma unustasin ühe muudatusettepaneku vahepealt ära see on teie hääletusnimekirjades leheküljel kakskümmend kaks pärast põhjenduspunkti A. muudatusettepanek kuusteist proua Köntsilt. raportöör on vastu, kes on äh, muudatusettepaneku kuusteist poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame volitusi ning pärast volitust üheksa muudatusettepanek üks. ma ei tea, kes neid volitusi on siia ettepanek, volituste kohta on ettepanekuid teinud. Äh, ma vabandan autorite ees, aga ma kohe korrigeerin seda Euh, muudatusettepanek üks proua Regnerilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks proua Köntsilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes, kes, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli proua Regnerilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kollime, kontrollime muudatusettepanekut neli. hääletus on alanud, kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud kuusteist poolt, kaheksateist vastu, kuus erapooletut. tõepoolest, see ei ole vastu võetud. kas me võime ülejäänusid hääletada ühiselt? nii et äh, ülejäänute osas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et ma panen nüüd hääletusele äh, kogu teksti, hääletame elektrooniliselt, äh, hääletus on alanud kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole. nii et palju õnne raportöörile. ja me oleme näidanud, et kui demokraatias otsitakse kompromissi, siis tuleb äh, oodata ja oodata. me lükkasime teie raporti edasi küll selle hääletuse, aga äh, see ootamine tasus ennast ära ja teid saatis suur edu. ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number kuusteist. vabandust, proua Essaja. Thank you, madam chair. suur tänu. ma tahaksin öelda, et, et täna hommikul ähm, sai sekretariaat äh, e-kirja proua Omen Reutenilt, kes võtaks tagasi kolm, kuus ja üheksa muudatusettepanekut. So it would be little bit short. ehk teisisõnu, hääletus läheb natukene lühemaks. Merci de cette information. Donc. no suur tänu. niisiis proua Birgit Sippeli raport, puudutab see riigihankeid nii-öelda avaliku turu direktiiv. Läheme nüüd siis hääletuse juurde, muudatusettepanek sada kakskümmend üks proua Turunenilt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontroll hääletus on avatud. nüüd suletud. kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu. ühtemoodi jagunevad hääled ka selle raporti puhul ja tõesti tuleb tunnistada seda, et ähm, mul ei olnud õigus e,. vaatasin ainult raportööri, kes oli poolt, aga nüüd sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm ja sada kakskümmend on identsed, üheskoos hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli, härra Ludvigsonilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, hääletust kontrollime, sellepärast et muidu jälle vaatan valesti. hääletus on avatud. kui jõudsite hääletada, siis sulgen hääletuse. üheksateist kahekümne ühe vastu. tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend, sada kolmkümmend, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel üksteist, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis jõuame pärast seda kompromissi plokki üheteistkümnenda lõikeni ja sada üheksakümmend seitse proua Turunenilt poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis viieteistkümnes lõige kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakssada kuus proua Harkinilt poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime. muudatusettepanek kakssada kuus. kakssada kuus, kakssada kuus. jõudsite hääletada, hääled on suletud. kuus poolt, kolmkümmend üks vastu, eh, üsna selgelt tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaheksa ei ole nõuetele vastav ja seega kompromiss C kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend neli lõige, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, raportöörid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli lõige, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd jõuame lõike kakskümmend üheksa juurde, kakssada kolmkümmend kaheksa muudatusettepanek proua Maneskudelt ja Kohmerinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek mm.. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kõik, kes peavad siin eravestlusi, pidage need pigem äh, siin, äh, siit ruumist väljaspool. jätkame hääletust, kakssada nelikümmend kolm poolt. vabandust, see langeb ära. kakssada nelikümmend neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime igaks juhuks kakssada nelikümmend viis, palun. huvitavad kooslused. jõudsite hääletada kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu. see on tagasi lükatud. huvi, liitlased on leidnud endale uued liitlased, aga see ei too edu. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üheksa äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend, mis me sellega teeme? tundub, et hääletame, sellepärast poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üks, sama jutt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõige nelikümmend üks, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõige nelikümmend kolm, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuus. kakssada kuuskümmend viis, poolt, vastu, moment kõigepealt hääletame, siis kontrollime kakssada kuuskümmend viis praegu kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kontrollime kakssada kuue, kakssada kuuskümmend neli, palun, kakssada kuuskümmend neli hääletus on avatud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos kui kõik klikitsid hääletada, siis hääletus on suletud. seitseteist poolt, kakskümmend viis vastu. see on üsna selgelt tagasi lükatud. Äh, ärge minge närvi, proua Essa, jah, ma olen suhteliselt lahkekäeline nende kontrollidega ja kontrollin alati, kui palute, aga rahu. kakssada kuuskümmend kuus nüüd mm, hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend neli, kompromiss F äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa kas kontrollime? kontrollime F-i. hääletus on avatud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 34 pour, 8 contre. 34 poolt ja 8 vastu. Ehm, milles on asi? proua Sinclair, palun. suur tänu, proua esineja. protseduuriline küsimus. ma tuletaksin meelde äh, et äh, ikkagi parlamendisaadikud saavad nõuda kontrolli, mitte assistendid. proua esineja nüüd, et teil on täiesti õigus, ma jagan teie seisukohta. ma ei näinud, et seda palus äh, assistent. kui ma oleks näinud, siis ma oleks sedasama öelnud, mida teie, nii et suur tänu teile. mitte ükski äh, assistent, äh, vaatleja, külaline siin komisjonis ei saa sõna äh,, ei, ei ole neil õigust siin karjuda, röökida ega ka aplodeerida. aga tere tulemast sellegipoolest teile siia, teist on palju abi ähm,. artik cinquante cinq. nüüd äh, lõige viiskümmend viis. kakssada kuuskümmend üheksa muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd pärast seda kompromissi lõige viiskümmend viis ja muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis proua Essayalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus Äh, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss hash kahelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatused. kontrollime, kontrollime, rahu, rahu, rahu nagu te teate, ühest silmast vaatan kõõrdi, panen siis kontrollile. nüüd saate kõik hääletada, hääletus on suletud. kolmkümmend neli poolt ja seitse vastu. see kahe fraktsiooni poolt esitatud kompromissettepanek on suure häälteenamusega vastu võetud ja seega muudatusettepanekud, eh, mida see, mida see kompromiss katab, langevad ära ja nüüd kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissi äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõige kuuskümmend kuus, äh, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa raportöörilt. tombe. langeb ära. Je montre, Jean-Yves est tombé, donc euh, proua raportöör, mis teie arvate? sellepärast, et hääletusnimekirjas on öeldud, et me võiksime seda hääletada kompromiss I lisandina, aga see langeb ära, kui kolmkümmend kaheksa võetakse vastu, mis me siis teeme? paneme hääletusele. hääletame siis kolmekümne üheksandat. ja raportöör on muidugi poolt, aga ülejäänud poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, nüüd äh, muudatusettepanek nelikümmend, sama jutt, poolt, vastu, erapooletud. Äh, saatus ka sama, tagasi lükatud, kompromiss J. neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige kuuskümmend üheksa sissejuhatav osa nelikümmend kuus, see muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmsada üheksateist, pool, härra Hughesilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmsada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrolli, ei vabandust, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa ja kolmsada kakskümmend üks identsed, panen hääletusele nelikümmend kaheksa, kolmsada kakskümmend üks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuuskümmend üheksa, muudatusettepanek nelikümmend üheksa ja kolmsada kakskümmend kaks identsed jällegi hääletusele üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kolm härra Hughesilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd kuuekümne üheksas lõige, allõiged kolm ja neli, kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N Äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm, palun, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga äh, kontrollime igaks juhuks kolmesaja neljakümne üheksandat, palun, hääletus on avatud. nüüd saate hääletada, siis on hääletus suletud. kakskümmend kaheksa poolt, neliteist vastu, üks erapooletu, tõesti vastu võetud. nüüd ähm, kompromissmuudusettepanek O poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kolmsada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss P, kolmed fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kuuskümmend neli. kolleegid, kas me võiksime plokis hääletada kuuskümmend neli kuni seitsekümmend üks? Madame Zuber, vous voulez voter le proua Zuber, milline peaks eraldi olema? kuuskümmend neli, kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus. E, kolm esimest siis plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kolmsada kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud ma täpselt ei saa aru, mis te teete siin. aga kontrollime siis. Äh, seitsekümmend, kolmesaja kuuekümne kolmandat. jõudsite hääletada. hääletus on suletud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, see on tagasi lükatud ei kuule, mida öeldakse saalist kahjuks. hakkame otsast peale hääletust. see, kas me häälestame uuesti selle kontrolli osas? olete nõus, et võtame selle kontrolli uuesti? härra Ööri, olete nõus, et alusta, võtame uuesti selle? mõtet ei ole vist eriti, sellepärast et üks hääl ei muuda siin tegelikult mitte midagi. ikka tagasi lükatud, nii et mingit mõtet ei ole eriti. hääletame uuesti, hääletus on avatud, kontrollime uuesti seda. Il y a un SND ah, de trop. E üks sotsialist on üle saalis. isegi kaks. nüüd on korras. nüüd keegi jättis hääletamata jällegi. hääletus on suletud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu, kontrollisime kontrollimist ja see oli muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kolm. Tout le monde a pu voter kaks, kolleegi pole veel hääletanud, hääletus on suletud. kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, kolmsada kuuskümmend kolm. proua Maneskolt on vastu võetud. ei kuule, mida öeldakse saalist kahjuks. me ei kontrollinud kolmandat korda, väidab proua esinaine hääletustulemus kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu. kui sellist asja me rohkem ei korda enam, aga seitsekümmend viis nüüd hääletusele poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss Q poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. proua raportöör, palun. To... kas me võiksime nüüd kuni kolmesaja seitsmekümne kolmandani äkki hääletada plokis? jah, hea küll, hääletame siis plokis kuni kolmsada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, esimene Taane, kaheksakümmend kolm muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt üks, muudatus kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast viiendat põhjenduspunkti neli muudatusettepanek raportöörilt, kas võime võtta plokis, tundub, et ei. seega teine kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. kompromiss V äh, poolt, vastu, erapooletud taga, vastu võetud äh, üheksakümmend viis muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss kaks, siis kontrollime palun üheksakümne kuuendat. proua Essaja tahab kõike kontrollida, aga no kontrollime. otsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, kolm erapooletut, see pole vastu võetud ja on tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss kaks siis V, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd meil on muudatusettepanek sada proua McIntyre'ilt ja härra Kabrnohilt. siin on palutud äh, osade kaupa hääletust, esimene osa ilma inglisekeelses tekstis äh, sõnadeta on the other ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud. see esimene osa on vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast seda muudatusettepanek sada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss X poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kompromiss Y poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kui tahate, siis kontrollime, kontrollime palun. sada seitse, hääletame palun. jõudsid hääletada, hääletus on suletud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud eh, poolt, üheksas nüüd poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Z äh, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Kon-, kontrollime sada kaksteist. jõudsite hääletada, hääletus on suletud, kakskümmend kolm poolt, üheksateist asja on vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. elektrooniliselt hääletusele hääletus on avatud Non, je, je pense qu'ils sont tout à fait là. Le vote est... hääletus on suletud, kolmkümmend poolt, üks vastu, üksteist erapooletut. tunnustus raportöörile. Et nous avons eu la démonstration de l'importance des compromis. ja me näeme, kui olulised on kompromissid mingi eruka teema puhul kui on vaja oma seisukohti läbi suruda. nii et me jõuame nüüd seitsmeteistkümnenda päevakorrapunktini ja tegemist on proua Manescu raport, arvamuse hääletusega. see puudutab siis äh, äh, teisi riigihankeid, äh, riigihankeid, mis toimuvad vee, energeetika, transpordi ja postiteenuste sektoris ning artikkel, muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend viis proua Turunenilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus härra Hendelilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse samalt autorilt, kes on poolt tegemist on, siin on ka suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, nii et paneme selle kuuekümne seitsme hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa samalt autorilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa härra Deutschilt, kes on poolt, vastu, era-, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend üks äh, samalt autorilt, kes on poolt. kontrollime seitsmekümnendat muudatusettepanekut. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? Äh, kolmkümmend kuus poolt, kuus vastu, selgelt vastu võetud, palun vabandust, seitsekümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? Äh, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend kaks samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis samalt autorilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud seitsekümmend seitse samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend, eh, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli. kontrollime kaheksakümne kolmandat. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, tõepoolest vastu võetud kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, see eelmine käis siis kahekümne neljanda kohta, kaheksa, hääletasime kaheksakümne neljandat, kas me kontrollime kaheksakümne neljandat? kontrollime kaheksakümne neljandat. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. seitse poolt, kolmkümmend viis vastu. Äh, vastu ei ole keegi kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa Kabantnohilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist raportöörilt, see on sellega kooskõlas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kompromiss A kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning pärast artikli kolmkümmend üks lõiget üks, äh, üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, üheksakümmend neli on vastu võetud. kaheksateist raportöörilt, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend, samalt autorilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis, samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja üheksakümmend kuus härra Deutschilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis äh, lõige üks alalõik üks punkt C kolm kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, Turunailt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks Paksaselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm raportöörilt, kes on poolt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 muudatusettepanek sada neli härra Hendelelt. kas me võime plokina hääletati äh,, hääletada muudatusettepanekuid sada neli kuni sada üheksa, ei saa, sada neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kümme härra Deutschilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist äh, härra Hendelilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist proua Turunenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist, äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist äh, samalt autorilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist proua Turunenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend härra Hendel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks, äh, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, härra Jüri, kuidas teie hääletasite, kas te hääletasite poolt? see on vastu võetud, sada kakskümmend kolm on vastu võetud. Mm, sada kakskümmend neli härra Hendrelt, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa raportöörilt, äh, kakskümmend üheksa on kooskõlas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis härra Deutschilt, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, era- ja vastu võetud. sada kakskümmend kuus härra Hindrelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime härra Hendeli muudatusettepanekut sada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, nii et sada kakskümmend üheksa on tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kolm, vabandust, ütleb esinaine raportöörilt kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kolm härra Kavnohhi ja proua McIntyre muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaks, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, härra Hendel, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks, kolmkümmend kaheksa proua Turunen, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatused, härra Hendeli muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu e, e, tagasi lükatud. kompromiss D kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud põhjenduspunkt viis, muudatusettepanek nelikümmend kaks, nelikümmend kolm proua Turunenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, ta-, vastu võetud nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt. hääletame muudatusettepanekut nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, Kliveti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks, Kabrnov, McIntyre, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm, poolt vastu. erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli proua Turunenilt, viiskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis härra Deutschilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus härra Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse härra Hendelilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa härra Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, hääletame muudatusel üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend Kavernoh McIntyre, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme raportöörilt. me võime selle hääletusele panna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kuus proua Turunenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et me paneme hääletusele eh, kogu teksti ja kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu ei ole keegi, neli erapooletut, nii et palju õnne raportöörile. ja jõuame kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, me hääletame siin härra Toomas Manni raportit, mis käsitleb õhusõidukite maapealset teenindust kõigis Euroopa Liidu lennujaamades mida me väga tihti külastame. ja artikkel kaksteist pealkiri, vabandust, kõigepealt äh, komisjoni ettepaneku tagasilükkamise äh, ettepanek, mille on esitanud proua Jean Lambert. tegemist on muudatusettepanekuga kakskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? ja see ettepanek öö, äh, komisjoni ettepanekut ei lükata tagasi. ja proua Lamberti, no te saite kõik aru, ütleb proua esinaine. meie muud, meie hääletusnimekirjad on tõesti väga pikad. nii et artikkel kaksteist pealkiri, muudatusettepanek nelikümmend kolm, esitajad äh, proua Steinruck, äh, härra Tserkas, Ott Kristensen, härra Kasolina, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud äh, artikkel kaksteist lõige üks, kompromiss AA, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaksteist, lõige kaks, kompromiss A kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja artikkel kaksteist, lõige kaks A, uus kompromiss AB, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist, lõige kolm, kompromiss B, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist, lõige neli, muudatusettepanek kuus ja viiskümmend neli, need on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. nii et artik-, lõige neli jääb välja, artikkel mm, kaksteist, muudatusettepanek viiskümmend viis, tekst välja jätta. Äh, esitajaks Joanna Katarzina Hislevska, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ähm, sama artikkel, sama lõige, kompromiss C kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist lõige kuus neli teksti kustutamise ettepanekut kaheksa, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, muudatusettepanek vastu võetud. artikkel kaksteist lõige seitse, neli teksti kustutamise ettepanekut, üheksa, kuuskümmend kuni kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaksteist lõige kaheksa, kolm teksti kustutamise ettepanekut, kümme, kolmkümmend, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et me hääletame nüüd äh, artikli kaksteist lõiget üheksa, muudatusettepanekud üksteist, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaksteist, pärast lõiget kümme, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa proua Klivetilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Ehm, uus lõige kümme, kes on, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, Klivetilt suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, keegi ei ole, nii et me hääle-, paneme hääletusele muudetud äh, muudatusettepaneku kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus muudatusettepanek seitsekümmend, kes on samalt autorilt, kes on poolt, kes on vastu. artikkel kakskümmend, kompromiss D neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmkümmend neli, lõige üks, kompromiss E kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmkümmend neli, lõige kaks muudatusettepanek seitsekümmend üheksa härradelt Benjonilt ja De Bakkerilt, tegemist on ettepanekuga tekst välja jätta, kes on poolt, nii et muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et me saame hääletusele panna kompromissmuudatusettepaneku F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kolmkümmend neli lõige kolm, kompromiss G, mis puudutab sissejuhatavat osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist raportöörilt, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? üheksakümmend üks proua Steinrückilt, härra Sterkaselt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ma arvan, et see lükati tagasi, aga me kontrollime muudatusettepanekut üheksateist, hääletus on alanud. kas kõik äh, hääletasid? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu. see on vastu võetud ja me paneme hääletusele muudatusettepaneku kakskümmend, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmkümmend üheksa lõige üks punkt N kompromiss HA kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolmkümmend üheksa lõige üks punkt O äh, muudatusettepanek kakskümmend kaks ja üheksakümmend viis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mm, ning äh, muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kes oli poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks, see on vastu võetud. kakskümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel nelikümmend, kompromiss H, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud Ehm, kompromiss I kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning äh, muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm, kolmkümmend kaks samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss ka, ka, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks härra Hendrel, kes on poolt, vastu, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud ning voli-, pärast volitust üks uus äh, kompromiss äh, neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ma arvan, et see on esimene kord kui ma näen volituste kohta kompromissmuudatusettepanekut, nii et me oleme väga äh, loomingulised, ma panen nüüd kogu teksti hääletusele, me hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. Äh, kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, üks erapooletu. nii et äh, me õnnitleme arvamuse koostajat Et donc nous euh, demandons... Nous, nous... Niisiis. me loodame, et meie raportöör siis transpordikomisjonis meie seisukohti kiivalt toetab. aga nüüd järgmine päevakorrapunkt hääletusel, see on üheksateistkümnes ja hääletusele tuleb proua Kinga Könsi arvamus IMCO komisjoni raportisse loova Euroopa kohta. muudatusettepanek nelikümmend kolm. proua Peenarabatult poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash. neljalt fraktsioon, kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss J neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss K neljad fraktsioonid poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. Äh, kaheksas lõige, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, proua Hirš äh, siin kogu aeg äh, näitab võidlaga, äh, et justkui kõik poolt vastu erapooletuks po talle sobivad, aga kontrollime siis nüüd. kuusteist. Need sõna vaatad. jõudsite hääled ja täheletus on suletud. kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks identset koos poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss M neljalt fraktsioonilt poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd sama artikkel, muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu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 kompromiss A poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D neljad fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, neljad fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F neljad fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend üks, proua, härra Hendelil kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud see teine pool ka vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletusele tekst muudetud kujul. hääletus on avatud. kõik jõudsid hääletada, hääletus on seega suletud kolmkümmend kuus poolt, keegi ei ole vastu, neli jäid erapooletuks, suur tunnustus meie raportöörile. ja nüüd päevakorrapunkt number kakskümmend, meie arvamus mitmesaastase finantsraamistiku kohta Äh, no vaatame, usaldate mind või ei. Ähm, või ja kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, neljad fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmas muudatusettepanek proua Kornelissonilt, ähm, siin on palutud osade kaupa hääletada. esimene osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek äh, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus kontrollime viiendat muudatusettepanekut, härra Jüri que j'ai vu. Tout le monde a pu voter, le vote est... jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse. kuusteist poolt, kakskümmend neli vastu, see on tõesti tagasi lükatud. nüüd äh, härra Jüri kuues muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümnes muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt. kolleegid, liberaalid hääletavad vastu, seega hääled jagunevad täpselt ühtemoodi, üheteistkümnes nüüd poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast seda muudatus, et nüüd muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Euh, avant de voter le paragraphe 13 enne kolmeteistkümnendat ma tahaksin vabandada proua Zaborska ees, sellepärast et kaheteistkümnendat me peaksime ka hääletama. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast seda nüüd muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, läheme äh, institutsioonide vahelise kokkuleppe eelnõu juurde kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletusele äh, kompromiss G poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sealt edasi muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime. ei, vastu võetud, vastu võetud, selge. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja panen hääletusele kogu teksti elektrooniliselt, palun. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kolmkümmend kuus poolt häält, kaks vastu, kaks kolleegi jäid erapooletuks. sellega oleme siis äh, andnud mandaadi eelarvekomisjonile, mis tuleb asiga täiskokku enne veel, kui kokku tuleb täi-, ülemkogu kahekümne teisel, kahekümne kolmandal äh, novembril. ja nüüd läheme viimase hääletuse juurde täna hommikul, aga ega meie tähelepanu ei haju, selle tõttu kompromiss A poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd pärast seda kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast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 ma vabandan, äh, hääletusnimekirjas tundub olevat viga. nimelt, kui me vaatame äh, seda, et siin on kirjas lõiked, aga tegelikult on tegemist põhjenduspunktidega, väga imelik, et äh, keegi seda ei märganud. kuidas te loodetavasti teie saate õigesti aru pärast põhjenduspunkti A hääletame kuuendat äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt. kas me kontrollime kuuendat muudatusettepanekut, kuu-, kontrollime? Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. hääletus on suletud kakskümmend kolm poolt, üks vastu, viisteist erapooletut, see on selgelt vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist muudatusettepanek langeb ära ja seega kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksateist äh, proua Zuberilt langeb ära ja seega hääletusele muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd öö, äh, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd pärast neljandat artiklit kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek kakskümmend viis äh, hääletati maha ja nüüd kompromiss M, suuline muudatusettepanek, mille on esitanud äh, konservatiivid, kas kõik on nõus sellega? Äh, proua raportöör on vastu ja seega kompromiss hääletusele ilma selle suulise muudatusettepanekuta poolt, vastu, erapooletud. see kompromiss M esialgsel kujul on vastu võetud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 nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kolm äh, härra Boulonilt, äh, ei tea, mida raportöör tahab sellega teha, seega ma panen ta hääletusele, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, see muudatusettepanek kolmkümmend kolm on vastu võetud. muudatusettepanek äh, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend langeb ära ja siis hääletusele nelikümmend üks poolt vastu. vastu, palun. erapooletud, see on vastu võetud. nüüd äh, kom-, kompromiss F. neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime igaks juhuks neljakümne neljandat. hääletus on avatud Mhm. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kompromiss E. neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljakümne viies ja neljakümne kaheksas ka ja nelikümmend üheksa hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt. eraldi hääletust, osade kaupa hääletust on siit palutud. kompromiss G kolmelt fraktsioonilt poolt vastu, erapoolt, vastu võetud. osa viis, viiekümne kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend langeb ära ja siis me jõuame kuuekümne esimese juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus. kontrollime kuuekümne esimest, palun. jõudsite hääletada, hääletus on suletud kolmkümmend kaks poolt, kaheksa vastu. tõesti vastu võetud, ma vabandan äh, härra Bulani ees. nüüd kuuskümmend kaks langeb ära ja seega kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, seitsekümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G, J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. kui ta nüüd vastu võetakse, kujuneb uueks neljateistkümnendaks lõikeks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd see muudatusettepanek kaheksakümmend kolm kahes osas, esimene osa ilma inglisekeelse teksti sõnata narrow esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kes neist tahab ähm, olla kitsas ehk narrow, see hääletab nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümne viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja pärast seda nüüd kompromiss, muudatusettepanek O, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja panen terve teksti hääletusele elektrooniliselt. mida te tahate kontrollida? O kompromissi. proua, mulle tundub, et te, te küll ei ole assistent, aga poliitiline ametnik ma kuulsin teie selja tagant ridadest neid hüüdeid kontrolliks. sellepärast, et ega assistendid ja poliitilised ametnikud ei saa nõuda kompromilli, aga kontrollime siis O kompromissi. hääletus muidugi ei ole avatud äh, ega ka kinni, teda pole üldse avatud veel, nüüd on avatud. kompromiss O nüüd saate hääletada hääletus on suletud. kuusteist poolt, kakskümmend vastu, kaks erapooletut. tõesti, pole vastu võetud. seega nüüd äh, äh, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja panen hääletusele nüüd tervikteksti elektrooniliselt. hääletus on avatud jõudsite kõik hääletada, näed, see on suletud, kolmkümmend kolm poolt, neli vastu, üks erapooletu. tunnustus meie raportöörile. Le vote est terminé et je remercie tous ceux hääletamine on lõppenud, ma tänan kõiki, kes andsid oma panuse äh, sellesse, et äh, see nii hästi läks.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 järgmine päevakorrapunkt on väga oluline, võttes arvesse meie äh, komisjoni volitusi, nii et ma kutsun kõiki üles osalema meie järgmises äh, tööülesandes, nii et äh, tegemist on päevakorrapunktiga kakskümmend kaks ja mina siin pean teile tutvustama arvamust, mille me peame esitama majandus- ja rahanduskomisjonile tegemist on arvamusega, milles me peame väga kiiresti, äh, mille osas me peame väga kiiresti tööd tegema, ma vabandan kolleegide eest, aga ma arvan, et kõik saavad aru, kui oluline on see, et meie komisjon osaleks arutelus, mis praegu on käimas ja mis puudutab parlamendi poolt võetavat seisukohta Äh, mis peab olema siis äh, meiepoolseks panuseks äh, töödesse, mida teeb ülemkogu detsembrikuus Herman von Rompuy ülesande raames, mis puudutab siis tõelist ja majandus, majandus- ja rahaliitu, nagu te teate, majandus- ja rahanduskomisjonis on raportööriks proua Tyson ja tema oma raportis tugines nii-öelda neljale kastile, mille käis välja äh, Herman van Rompuy ise oma panuses äh, arutelusse, mille ta käis välja juunis toimunud ülemkogul. see tähendab, et äh, see proua Tysoni arvamuse projekt on jagatud erinevatesse osadesse, see puudutab näiteks pangandusliitu, ühist äh, pangandusjärelevalvet, äh, eelarveliitu, äh, majandusliitu ja küsimust, mis puudutab demok-, küsimusi, mis puudutab menetluse demokraatlikku mõõdet. lisaks meie komisjonile koostavad ka, koostab ka Põhiseaduse Komisjon arvamuse võttes arvesse arvamuse koostamisele kehtivaid piiranguid, teen ma teile ettepaneku, et me juhinduks äh, teatavatest põhimõtetest ja ma tahan teile meelde tuletada seda, milline on äh, sotsiaalne olukord ja milline on äh, poliitiline, juriidiline kontekst, igaüks teab, milline on sotsiaalne kontekst et kõik, mida Euroopa Liit äh, on ette võtnud alates kriisi algusest, alates kahe tuhande seitsmendast aastast ja mis äh, on andnud panuse sellesse, et ähm, aasta lõpus vaadatakse läbi selles varas toimunu, et äh, kõik, kogu olukord on muutunud halvemaks ja väga oluline on tuua välja just see kriisi mõõde, mida kohati alahinnatakse ja mis, äh, mille tulemuseks on see, et meie kolleeg-, eh, kodanikel on tunne, et esmajoones huvitatakse pankade huvidest ja pankade probleemidest ja palju vähem tuntakse huvi ähm, sotsiaalprobleemide ja tööpuuduse vastase võitluse vastu. ma panen te, te, teen ettepaneku käsitleda ka poliitilist äh, olukorda, mille puhul on oluline juunikuus ülemkogul toimunud äh, kasvupakti vastuvõtmine me peame kontrollima, et ja veenduma, et see ei jääks äh, pelgalt sõnadeks, vaid äh, et äh, see käivitaks dünaamika, mis kanduks üle see, sel moel, et tööhõivele pöörataks rohkem tähelepanu. ma teen teile ettepaneku tuletada meelde seda poliitikat, mille algatas Euroopa Keskpanga president, kui ta ütles, et Euroopa sotsiaalmudel on aegunud ja sellest ajast peale kõik Euroopa juhid äh, ütlevad, äh, et Euroopa sotsiaalmudel mitte ei ole üksnes aegunud, vaid mitte üksnes ei ole aegunud, vaid on väga oluline Euroopa konkurentsivõime jaoks ning president Barroso konverentsil, mis puudutas tööhõivet Euroopas üle-eelmisel nädalal ka rääkis sellest, pidas kaitsekõne eh, selleks, et näidata, kuidas Euroopa sotsiaalmudel on Euroopa Liidu jaoks eh, oluliseks konkurentsivõime teguriks ja eile me rääkisime siin sellest, kuidas eh, palgad järjest alanevad ja et see ei saa olla lahendus, mis aitaks meil majandust taaskäivitada. me peame loomulikult arvesse võtma ka äh, teekaarti, mida tutvustas Herman Van Rompuy ja mida ma just mainisin, mis väga olulisel määral ei sisalda mitte mingeid ettepanekuid ei sotsiaalvaldkonna ega tööhõive kohta, kui me võrdleme seda aluslepingutega, siis äh, isegi Majandus- ja Rahaliidu vaimus komisjon on alati astunud välja selleks, et seda tasakaalu säilitada. meil on artikkel sada kakskümmend üks ja artikkel sada nelikümmend kaheksa, mis äh, puudutab sotsiaalvaldkonda, ehkki sotsiaalvaldkonnas Euroopa koordineerimisega ei lähe sama kaugele kui majanduses ja rahanduses Herman van Rompuy teekaardist jääb mulje, et nagu artiklit sada nelikümmend kaheksa ei oleks üldse olemas ja et kogu majandus- ja sotsiaalliidu sotsiaalne mõõde on midagi, mida ei tule üldse arvesse võtta. kui äh, tahetakse tagada seda, et eh, Majandus- ja Rahaliidu eh, majanduslikku mõõdet eh, tugevdatakse, muuhulgas tugevdatakse selle eelarve ja pangandusega seotud osi. ma teen teile seetõttu ettepaneku lisada ühe ploki ehm, sellele Herman von Rompuy teekaardile ja see kannaks pealkirja siis Towards an integrated social uh, mm, policy framework, siin on terve rida uh, ettepanekuid, mida ma teiega arutada tahaks. tegemist on teemaga, mida on mainitud ka põhiseaduskomisjoni arvamuses äh, alanud on arutelu sel mille eesmärgiks on siis selgeks teha, et kas on olemas teatav sotsiaalne miinimum, mit-, ma ei mõtle siin üksnes minimaalpalka, vaid äh, tuleks äh, meelde tuletada, et äh, meil on teatav sotsiaalne baas, ähm, et oleks näiteks töötustoetuste osas teatav sotsiaalne miinimum ja see on üks nendest küsimustest, millele me peame tähelepanu pöörama, lisaks sellele, et me pööraks tähelepanu sellele, et võtaks arvesse meie ettepanekut, et noortele antaks teatav garantii, mis mm, selles mm, sotsiaalses baasis peab sisalduma ning mis puudutab töötute toetust, Te teate, et see on ettepanek, mille avaliku arutelu käigus tegi härra Delplan ning ma soovisin, et me saaksime teda äh, meie komisjoni külla kutsuda. me peame sekretäri, sekretäriaadiga kontrollima, et kas seda on võimalik teha enne minu raporti arvamuse osas toimuvat hääletust, aga see on väga oluline meie komisjoni pädevusi arvesse võttes. meil on mõte, et meil oleks selline euroopalik äh, meede mis võimaldaks äh, meil tugevdada solidaarsust ja et meil oleks äh, kriitiline mass, mis võimaldaks äh, meil omada Eurotsooni sellist hüvitist, sest see puudutaks üksnes Eurotsooni liikmeid, aga sellega käivad kaasas need probleemid, mida me oleme rääkinud, mis puudutavad mõju sotsiaalsele dialoogile kui te mulle ütlete, et see ei ole sotsiaalsete läbirääkimiste osas just kõige olulisem teema, si-, siis mina teeks küll ettepaneku käsit-, et see võiks olla üks nendest asjaoludest, millele võiksime rohkem tähelepanu pöörata ning teine peatükk, mille me, mille ma teile välja olen pakkunud, on siis äh, eelarve lõimimine äh, minu arvamuse pealkirjas on siin teatav kahemõttelisus, sest et äh, me peame hea seisma selle eest, et äh, et majandusvaldkonnas toimuks äh, koordineerimine ja konsolideerimine ning võtaks arves, võetakse arvesse ka selle mõju sotsiaalkaitsesüsteemidele ning samas ka selle mõju ähm, töökohtade loomisele ning samas vaimus peame me meelde tuletama artiklit üheksa, me teame, et seda ei kasutata. ning mina sooviks, et et äh, meie helgemad pead tegeleks sellega, et kas me saaksime pöörduda selles küsimuses Euroopa kohtusse, ehkki tegemist on horisontaalse klausliga ja minu küsimus on, et miks see artikkel üldse aluslepingus on, kui minule teadaolevatel andmetel ei ole seda mitte kunagi kasutatud selleks, et mõjutada äh, asjade käiku, nii et mina arvan, et äh, väga oluline on võtta arvesse ka äh, olemasolevaid maksunduslikke aspekte. me teame, et maksustatakse neid soovitatakse, et on rohkem hakatud maksustama äh, tööd äh, kapitali maksustamise arvelt, me peame selle vastu võitlema ning me teame, et äh, oluline on ka maksudest kõrvalehiilimise vältimine, sest see vähendab riikide võimekust rahastada avalikke teenuseid ja seda tuleb mainida äärmiselt olulise elemendina no ning võimekus äh, tõsta Eurotsooni võimalusi maksudest kõrvalehiilimise vältimiseks on äh, väga olulised. vaja on ähm, vastavaid lepinguid, äh, siis need väga palju mõjutavad maksustamist ning mis puudutab äh, majanduse lõimimist, siis ma tahaksin teile meelde tuletada riiklikke tööhõivekavu, mis äh, peavad lisanduma riiklikele reformikavadele ning kui me hääletasime proua Korneliseni raportit, siis äh, me, me konstateerisime, et riigid ei ole isegi nendest äh, omaenda koostatud mm, kavadest ähm, kinni pidanud ja ei ole isegi ning me peame tõesti väga suuri jõupingutusi tegema. ning ma tahaksin meelde tuletada meie ettepanekuid, mis äh, on, puudutavad Rumeenia ja Bulgaaria töötajate vaba liikumist äh, ning korrata üle selle, kui oluline on fiskaaldumpingu vastane võitlus ja lähetatud äh, töötajate probleemid, äh, tuletada meelde ka seda, mida me juba kuude kaupa oleme rääkinud äh, rahvusparlamentide kaasamisest Euroopa poolaasttöödesse ning meie jaoks on äärmiselt oluline käsitleda veidi lähemalt seda, et kuidas me näeme sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna rolli me peame käsitlema ka seda, et kuidas sotsiaalpoliitika küsimused äh, aitavad kaasa tööhõive äh, edendamisele, äh, lisaks nendele sanktsioonidele, mis puudutavad majanduspoliitikat, me tahame meelde tuletada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat ning paluda, et komisjon, ja see on minu jaoks väga oluline aspekt, ja kõik, kes mind tunnevad, kindlasti, neil on kindlasti kõrini minu kangekaelususest, aga mina, ma soovin, et komisjon annaks meile elemendid, mis võimaldaks meil võrrelda seda, mida liikmesriigid teevad. mõned meist on soovinud seda, et investeeringud võetakse stabiilsuspakti eest välja ei piisa sellest, et me ütleme, et tegemist on investeeringutega, vaid kui me tahame stabiilsuspaktist kinnipidamist võrrelda ja riiklike reformikavadest kinnipidamist võrrelda, siis on väga oluline teada, et mida liikmesriigid on, milliseid summasid on liikmesriigid kulutanud haridusele, tervishoiule, infrastruktuurile. loomulikult on see väga raske ülesanne, aga meil on äh, väga vähe võimalusi andmeid võrrelda Äh, võttes arvesse neid äh, võimalusi, mida Euroopa Komisjon meile andnud on. nii et mitte kedagi ei üllata, et ma selle teema juurde jälle tagasi tulen. ning lõpetuseks ja siin on meie sõnastus üsnagi vihjeline. ma arvan, et kui me soovime Eurotsooni juhtimisstruktuure tugevdada, euroala, eurorühma tugevdada, siis on vaja sotsiaalpoliitikas ka midagi sarnast välja kujundada ning see peab toimima samamoodi nagu kogu e-, ECOFIN-i tugevdamine peab ähm, käima e-, ECOFIN-i ja EBSCO vahelise dialoogi kaudu ma tean, et ma rääkisin veidi pikalt, aga ma üritasin teile anda ülevaadet sisust ning nüüd annan sõna proua Bauerile ning pärast härra Tserkasele. suur aitäh, proua esinaine. ma usun, et see arvamus on tõesti väga põhjalik ja ma usun, et väga oluline on oma hääl selles protsessis kuuldavaks teha. alates härra Van Rompuy kõnest on äh, olukord veidi muutunud. Äh, mõelge kas või härra Barroso eelmise nädala kõnele, mille ta pidas Strasbourgis ja see oli hoopis teistsuguse kvaliteediga, sellepärast et äh, tema Mm, pani sotsiaalmudeli ja pangandusregulatsiooni samale tasandile. rahaküsimused ja finantsprobleemid ei ole olulisemad, äh, vähemalt niimoodi ma sain tema kõnest aru. Ähm, äh, finantsprobleemid ei tohiks olla olulisemad kui sotsiaalprobleemid lihtsalt sellepärast, äh, et mm, meil on majanduskriis, mis tegelikult ju hiljem võib üle minna sotsiaalkriisiks ma usun, et me peaksime äh, saavutada töökohtade säilitamise, me peame nii palju töökohti säilitama kui võimalik, eriti just noorte inimese jaoks, ja äh, need töökohad peaksid olema jätkusuutlikud töökohad, sellepärast et vastasel korral on need töökohad äh, ainuüksi senikaua olemas, kuniks neid toetatakse ja subsideeritakse. tööjõu maksustamine on ka väga tõsine küsimus. maksukoorem peaks tegelikult ähm, liikuma tarbimise maksustamise suunas. kui ma nüüd meie esinaisest õigesti aru sain, siis äh, ta rääkis ühtsest Euroopa toetusest. ja ma tulen nüüd Küprose näite juurde tagasi. Küprose miinimumpalk on kõrgem kui minu koduriigi keskmine palk. me võime küll välja töötada ühise tasandi, aga me ei tohiks seda liiga kõrgeks seada, sellepärast et vastasel korral me lihtsalt töötame oma eesmärgile ise vastu. ma tahaksin lisada veel ühe asja. kolmandas osas kaheteistkümnes punktis esinaine toob välja vajaduse võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, sellega ma olen täiesti nõus. teisest küljest aga ei tohi see negatiivselt mõjutada konkurentsi majanduses võib-olla me peaksime hakkama mõtlema selle peale, kuidas ähm, tagada parem koostöö äh, tööinspektsioonide vahel, sellepärast et äh, sotsiaalne dumping ei ole seotud mitte ainult lähetatud töötajatega. ma jagan teiega hea meelega oma kogemusi töötajate lähetamise küsimuses, ehk siis kui minu koduriigist töötajad näiteks Luksemburgi lähetatakse, kus neil peaks minema päris hästi, võttes arvesse sealt miinimumpalka, aga tegelik olukord on siiski teistsugune. mul on ka üks küsimus, ma nägin, et muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on kahekümne neljas ehk siis esmaspäev see on juba üsna varsti, aega on väga vähe, kas oleks võimalik ähm, ühe-kahe päeva võrra seda tähtaega pikendada? a, a módosítóknak, mert ez, ez nagyon-nagyon kegyetlen, ön is tudja. Mm, proua esineja, te teate väga hästi, et äh, meil ei ole ka siin, äh, Prantsusmaal toimub äh, töötajate rühmade kohtumine ja meil lihtsalt ei ole aega seetõttu tulla välja muudatusettepanekutega selle väga olulise dokumendi kohta, aitäh. Ähm, Monsieur Serkas. härra Serkas. Gracias, senora presidenta. Con mucha brevedad. suur aitäh, proua esinaine, ma teen väga lühidalt ja seda sellepärast, et äh, paljud nendest asjadest, mida ma tahtsin öelda, on tegelikult juba mm, välja öeldud ja seda äh, proua Poweri poolt või ka teie poolt ma usun, et ähm, praeguses poliitilises olukorras on meil võimalus selle Van Rompuy teekaardiga seoses. ma arvan, et tegemist on pisikese lootuskiirega, mille äh, härra äh, Rompuy meile andis ja me peame sellest kinni haarama me peame äh, sotsiaalse dimensiooni küsimuse Euroopa kaasajastamise tegevuskava keskpunkti panema ma arvan, et poliitiliselt kõik mõistavad seda, et rahaliit iseenesest on viinud meid väga keerulisse olukorda. ja seetõttu on meil vaja majandusliidu platvormi. lisaks sellele on meil vaja ka fiskaal- ja eelarveplatvormi, meil on vaja pangandusliitu äh,, meil on vaja uut äh, usaldusväärsuse sammast äh, Euroopa Liidus, aga inimesed väga ei mõista seda, et meil on tegelikult ka viiendat platvormi või sammast vaja, kuhu me toome sisse oma tööhõive ja sotsiaalpoliitikat. ääretult oluline on vaja eh, harmoonilist ja koordineeritud eh, lähenemist ja seetõttu, proua esinaine, ma olen ääretult tänulik teile, et te väga kiiresti vastasite eh, ja andsite meile võimaluse arvamuse kiiresti selle, arv-, võimaluse selle arvamusega kiiresti välja tulla ma arvan, peame olukorrale kiiresti reageerima, aga loomulikult see ei tähenda seda, et me ei ole äh, põhjalikult kaaldunud seda, mis meil siin kaalul on. see, mida teie siin arvamuses olete kirja pannud, äh, näitab, et meil on tõesti vaja saavutada reaalne äh, tööhõive ja sotsiaalraamistik ja seda võrdsetel alustel fiskaal- ja pangandusküsimustega sama kehtib äh, minu arvates ka härra Van Rompuy aruande kohta, kui ta räägib aluslepingutest, sellepärast et äh, seda kõike on äh, väga keeruline saavutada mm, esmase seadusandluse abil siin komisjonis oleme me korduvalt rõhutanud tasakaalu puudumist eh, majandus-Euroopa eh, ja sotsiaal-Euroopa vahel. Eh, sageli sotsiaalset Euroopat takistatakse, aga mitte ainult äh,, ignoreeritakse, aga mitte ainult seda ka takistatakse. ma arvan, et nüüd on kätte jõudnud aeg Euroopa sotsiaalmudel äh, panna samale tasandile integratsiooniga, kui me räägime pangandusliidust ja eelarve koordineerimisest koordineerimisest ja majandusküsimuste koordineerimisest. niisiis, äh, võib-olla on see mõte utoopiline, aga siiski ilma sellise visioonita ei suuda me saavutada seda, mida me tahame. ma ei tea, kas ma saan muudatusettepaneku esitada, arutada, ma loodan, et ma saan, äh, ja ma tahaksin puudutada midagi, mis on sotsiaaldemokraatidel väga südamelähedane Äh, ma tahaksin seal mainida seda, et härra Van Rompuy jättis sotsiaaldimensiooni välja, aga tahaksin lisaks mainida ka midagi, mis eelmise nädala aruteludes välja tuli, nimelt seda, et Euroopas praegusel hetkel ei ole meil mitte ainult majandus- ja sotsiaalkriis, meil on ka tohutu poliitiline kriis. ja me ei suuda majanduskriisi lahendada, kui me ei suuda äh, äh, selle all peitvat poliitilist kriisi lahendada me peame mõistma, et inimestel on vaja ähm, usku Euroopa Liidu liidrisse, liidritesse ja oma tulevikku. ja äh, seda kõike ma tahan oma ettepanekusse kaasata ähm, see sotsiaalse pakti eh, lagunemine, mis pärast teist maailmasõda eh, tekkis, ongi see, mida me siin nüüd näeme ja tegelikult sotsiaalpakt tahtis ju tuua kõik osapooled kokku, tööstus, kodanik, elanikkond, tööandjad, erinevad riigid ja nii edasi. see põhimõtteline oluline pakt, millele Euroopa Liit tugineb, on murenemas ja kui see kokku kukub, siis ei saa toimuda ei ühisvaluuta, siis ei saa toimida ei fiskaal- ega majanduspoliitika ähm, ega ka demokraatia niisiis, proua esinaine, ma arvan, et me peame rõhutama seda kõike. loomulikult me peame rääkima tööhõivetest, makromajanduslikest poliitikatest, nii-öelda mustadest aukudest, puuduolevatest elementidest Van Rompuy raportis, aga me peame ütlema ka, et peamine probleemide põhjus eh, seisneb selles, et eh, sotsiaalne pakt on lagunenud. asutajaisad tahtsid luua projekti, eh, mis teenib Euroopa kodanike huve, mitte ainult riiki, aitäh! suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid? Y a quelqu'un de la commission qui souhaite intervenir Kas keegi komisjoni nimel sooviks sõna? jah, thank you, madam chair uh.... suur aitäh, proua esinaine, komisjoni poolelt ma tahaksin äh, tervitada seda arvamust ja ka äh, raporti projekti, mida me oleme näinud. ma arvan, et me Euroopas teeme kõik ühiselt tööd selleks, et saavutada meie ambitsioonikas eesmärk, milleks on ähm, majandus- ja rahandusliidu lõpuleviimine. tegemist on tohutu suure ülesandega, panused on väga kõrged ja väga raske on eristada lühiajalisi vajadusi ja pikaajalisi ähm, vajadusi ja selles kontekstis loomulikult on oluline vältida ähm, mis tahes blokaade meie teel, ma ei taha väga pikalt sõna võtta, aga tahaksin korrata seda, mida eh, president Barroso eelmisel nädalal juba ütles eh, majandusliku ja sotsiaalmudeli küsimuses, seda siin tsiteeriti ka. Eh, sotsiaalmudel on sama oluline kui pangadki ja tegelikult võib selle ka ümber sõnastada. pangad peavad teenima ühiskonda komisjon on sellel seisukohal olnud ning kõik, mis on ette võetud komisjoni algatuste kaudu viimastel aastatel selleks, et majandusjuhtimist parandada, on olnud tehtud ühe eesmärgi nimel selleks, et toetada ja edendada ähm, majanduskasvu ja tööhõivet ning Euroopa sotsiaalmudel on Euroopa konkurentsivõime oluliseks eh, osaks. lisaks tahaksin eh, veel rõhutada seda, et me jagame seda seisukohta, et eh, selles kontekstis sellised küsimused nagu tööjõu mobiilsuse suurendamine, mm, pensioniõiguste kaasaskantavuse aspekt on väga olulised asjad edasiliikumisel. praegusel hetkel võib äh, meil olla erinevaid seisukohti selles osas, kuidas Euroopa poolaastat organiseerida, äh, kaasotsustusküsimust on arutatud, äh, teie ja härra Rehn arutasite seda, praegusel hetkel ma ei tea, kas või lepinguline raamistik võimaldab seda, aga tegemist on kindlasti asjaga, mida me vaatleme ja komisjon on pidevalt öelnud, et et äh, keerukas edasiliikumise protsessis on meil vaja, et Euroopa Parlament äh, tagaks äh, demokraatlikku vastutust, kui see Euroopa tasandil vajalik on, aitäh! ma küsiksin selle kohta teie käest midagi ma valmistan ette meie arvamust parlamendi jaoks. aasta lõpus on tulemas ülemkogu. Äh, Barroso rääkis olukorrast riigist eelmisel nädalal, kus ta sillutas teed oma järglasele, kes peab pärast teda läbi viima aluslepingute äh, reformi, äh, räägiti sellest, et tööhõive direktoraat teeb koostööd teiste direktoraatidega, aga mida siis selle töö tulemusena on oodata, mille te lauale kavatsete esitada? Äh, see ju puudutab meid äh, väga palju. Äh, kahjuks ei saa ma kõnelda tööhõive peadirektori nimel, mina olen ECFIN-i peadirektoraadist. ma võin aga öelda seda, et loomulikult me äh, Äh, osaleme kahepoolsetes aruteludes äh, ja president ka ähm, äh, on kontaktis eurorühma keskpanga ja ülemkogu presidendiga. tõenäoliselt on praegusel hetkel liiga vara veel ähm, konkreetsetest küsimustest rääkida. praegusel hetkel on komisjon juba tulnud välja ettepanekutega Äh, äh, vaatamaks üle pangandusliit äh, ja tegelemaks ühise järelevalvemehhanismi küsimusega. võttes arvesse kriisi konteksti ning juunikuise ülemkogu otsust tegutseda selleks, et Ähm, kaotada ära side äh, pankade ja riigivõla vahel ning äh, selleks, et äh, edasi liikuda, siis saime aru, sotsiaalile mitte midagi ja ECFIN jah, teie küll ei, üksikisikuliselt ei esinda neid, aga ma saan aru, et teie siiski olete selle asja äh, Ehm, eesotsas ja ma saan aru, ma, minu meelest te küll ei tohiks sellist asja öelda, et sotsiaalasjade komi-, direktoride asjad teie asi ei ole. Ehm, Barroso teeb siin suuri sõnu Euroopa sotsiaalmudeli kohta ja konkurentsivõime kohta ja lõppkokkuvõttes siis ECFIN on ainus, kes tegeleb eh, sellega, mis eh, komisjon esitab lõpuks, ehm, nojah, proua Lambert Uh, suur aitäh, proua esinaine, mina tahaksin äh, esitada ka ühe küsimuse, äh, kuul-, olles ära kuulanud, mida teie ütlesite. millal äh, volinik Andor siia komisjoni tuleb? võib-olla on see küsimus selline, mida me saaksime järgmisel koordinaatorite kohtumisel arutada. see siis omavahel, omavaheliste suhete küsimus Euh, euh, igal juhul euh, peaksime me volinikuga kohtuma Strasbourgis avatud koordinaatorite kohtumise raames äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta prioriteetide kohta peaks see arutelu toimuma, aga loomulikult äh, lülitame ka selle punkti päevakorda. suur tänu kõigile, kes osalesid selles arutelus Äh, ma tean, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on lühike, aga asi on selles, äh, proua Bauer, et tekib oht, et Euroopa Parlament äh, ei saa muidu käia kaasas ülemkogu kalendriga ja täiskogu ei saa võtta vastu enne ülemkogu oma arvamust, nii et sellepärast need tähtajad on nii lühikesed Äh, maja, Econi komisjon on juba niikuinii äh, oma päevakorda lühendanud ja ausalt öeldes töötavad ainult inglise keeles, äh, et kahe, et viieteistkümnendal oktoobril oleks võimalik ka hääletada. nii et mulle tundub, et meie üheksanda oktoobri hääletust ei ole võimalik lihtsalt sellepärast edasi lük-, lükata. kaheksandal oktoobril on meil öö, lisaarutelu selle kohta, ma ei tea, kas see muudatusettepanekute sisu küll muudaks, aga vähemalt on meil võimalus kohtuda ekspertidega. ja ma teeksin ettepaneku, et äh, võib-olla ühe päeva saaksime juurde kuskil muudatusettepanekute esitamiseks raske on leida rohkem aega, sellepärast et kui me, meil on vaja aega ka kompromisside kujundamiseks Ehm, nii palju siis ma võiksin teile pakkuda. unustasin eh, kaht, kahte asja mainida. meiepoolne panus, tööhõivekomisjoni panus EKONi komisjoni eh, raportisse peaks kajastama seda, eh, mida meie peame oluliseks nende, nende asjade puhul, mida praegu ei ole ära kasutatud veel praegustest võimalustest artikkel üheksa ja me tahame seda, et äh, meie toetaksime äh, lepingute muutmist, ega ma selle poolt otseselt ei ole, aga kui me hakkame arvutama siit-sealt, äh, siis me näeme, et võib-olla aluslepingu muutmine siiski oleks mõistlik, kui me võrdleme siis olukorda, mida võimaldab praegu äh, leping. Euroopa Parlamendi president otsustas kontaktrühma luua eh, nelja esimehega selleks, et eh, esindada Euroopa Parlamenti, aga eh, ignoreerib tööd, mida on tehtud komisjonides. aga kui ma tean rohkem asjast, siis ma annan teile teada, et kuidas see kõik läheb kokku meie tööga kui lisapunkte ei ole kellelgi selle kohta öelda, siis muudatusettepanekute tähtaeg inglisekeelsed on kahekümne viies äh, keskpäeval, vaatame need üle kaheksandal oktoobril ja äh, seega ei jää väga palju aega kompromissettepanekuid äh, hääled, räägime ka nendest juba kaheksandal ja hääletame järgmisel päeval. nüüd päevakorrapunkt number kakskümmend kolm ja annaksin kohe sõna härra Serkasele, kes räägib oma, oma, oma algatusraportis töötajate teavitamise ja nõustamise ning rekonstrueerimise, prognoosimise ja korraldamise kohta. esitatud on äh, sada kaheksateist muudat- äh,, seitsekümmend kaheksa, ei, nelisada kaheksateist muudatusettepanekut. härra raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. meil on tõesti nelisada kaheksateist muudatusettepanekut ja ma arvan, ja ma ei ole kõik isegi tõlgitud kujul veel läbi lugenud, aga siiski see näitab, kui keeruline see teema on. see tõesti näitab, kui tähtis see teema on. ja kõik kolleegid, kes selle teemaga on tegelenud, on ka sellega nõus olnud ja ma võin omalt poolt kinnitada selle algatuse raporti keerukust ja selle olulisust meie oleme olnud kont-, kontaktis viimaste kuude jooksul Euroopa võrgustike ja teistega, kes on viimastel aastatel nõukogu komisjoni ja liikmesriikidega eh, koostööd teinud selleks, et selle tõsise probleemiga tegeleda. nimelt, eh, mida teha, milliseid instrumente on võimalik luua eh, selleks, et aidata mm, toime tulla endil restruktureerimise probleemi ja üleilmastumise probleemiga me tahame hoida ära selliseid nähtusi, mis toovad kaasa tööstuse eemaldumise Euroopast ning eh, meie eh, regioonide hävinemise, eh, mis tooks endaga kaasa sektorite hävinemise mis on aidanud luua Euroopat, kuhu meie sündisime ja kus me oleme üles kasvanud. niisiis, me ei taha, et need tööstussektorid Euroopast välja koliksid ära, läheksid, me oleme juba kümme protsenti oma tööstustööjõust kaotanud ja me ei taha, et Euroopasse jääks ainult turism ja pangandus, see ei saa olla Euroopa eesmärgiks ja huviks ju. ja seetõttu me tahame teha midagi selliste trendide ärahoidmiseks ja siin raportis äh, pakutakse välja lahendusi probleemile, mis on äh, laiem kui äh, ainult meie siin Euroopas tööpuuduse määrad, mida me oleme näinud, näitavad, et e, isegi Ühendkuningriik ja Saksamaa e, on näinud töökohtade kadu e, nendes valdkondades, niisiis tegemist ei ole ohuga, mis puudutab ainult mõningaid piirkondi, vaid see on väljakutse kogu Euroopa jaoks Eh, selle kõigega eh, kaasnevad tõsised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, aga siin on ka strateegi-, strateegilised huvid eh, mängus. millist rolli me tahame, et Euroopa tulevikus mängiks, sellepärast on meil ka nelisada kaheksateist muudatusettepanekut ja ma arvan, et need ettepanekud parandavad raportit. nagu ma ütlesin, siis eelmistel kuudel olen ma olnud ühenduses ekspertide komisjonidega, vabandust, komisjoniga, erinevate volinikega, ka komisjoni presidendi endaga ning olen olnud olnud ühenduses ka äh, eesistujaga, nõukogu sotsiaalpartneritega ja dialoog Business Europe'iga on tegelikult olnud väga keeruline, sellepärast et enne, kui nad minuga kõnelesid, ähm, olid nad juba oma strateegia välja töötanud, äh, mille eesmärgiks ei olnud seda raportit äh, parandada või muuta. Nemad otsustasid kohe algusest peale, et see raport ei peakski üldse päevavalgust nägema ja see, mida meie siin teeme, on äh, kasuta, on see, et me kasutame äh, aluslepingutega antud instrumente selleks, et parlamendina selles olulises valdkonnas äh, tegutseda ja oma töö tulemusena olen ma koostanud mitmeid muudatusettepanekuid selleks, et selgitada seda, mida ma oma raportis saavutada püüan. ma loodan, et see võimaldab ka lihtsamini kompromisse kolleegidega leida. neljapäeval toimub meil variraportööride kohtumine aga meil saab olema kindlasti rohkem koosolekuid veel. algselt pidi hääletamine toimuma üheksandal oktoobril, aga üheksandal ta siiski ei toimu me tahame tulla välja dokumendiga, mis annaks omapoolse lisandväärtuse ja mis keskenduks faktidele, äh, sellele, mida Euroopa-poolne algatus saaks selles valdkonnas ära teha me tahame vaadata nii seadusandlikku kui mitteseadusandlikku külge, me tahame näha, mida me ära saame teha. see on raport, mis saab kättesaadavaks järgneval kuul ja üheksandal oktoobril me esitleme seda dokumenti. see on siis see kuupäev, mil me tegelikult tahtsime äh, hääletada juba, aga igatahes me tahame endale anda piisavalt aega selleks, et äh, selle teemaga tööd teha siin on kaasatud ülikoolid, äh, me vaatame selle, seda, Äh, kuidas on massiliste koondamistega toime tuldud, ümberstruktureerimistega toime tuldud, ma arvan, et see kõik annab omapoolse hea panuse raportisse. Äh, minu äh, raport koosneb kahest osast, esimene osa puudutab soovitusi komisjonile, see puudutab erinevaid probleemseid kohti kui me oleme lahendanud küsimuse milline saab olema õiguslik akt, mis tegeleb selle probleemiga, siis me saame edasi liikuda. ma arvan, et me peame selle probleemiga tegelema. me saame kokku leppida selles, mida on vaja teha ehm, soovituste vormis, mina tahtsingi keskenduda soovitustele, ehk siis ma tahtsin arutada, mida tuleb ära teha selleks, et eh, restruktureerimised Euroopas oleks sotsiaalselt vastutustundlikumad see, millise õigusliku vormi see võtab, äh, on äh, teisene küsimus, enne kui sisu on paika pandud, äh, ei saa me selleni liikuda. ma leian, et see peaks olema direktiiv, see peaks lõppude lõpuks olema siiski sidu, sellepärast et kõiki muid variante me oleme tegelikult juba proovinud me oleme praegu mm, kasutanud või praeguseni kasutanud eh, mittesiduvaid soovitusi ja kogemus on näidanud, et eh, mõned võtavad need kenasti üle, aga mõned eh, ei, ei pööra neile tähelepanu. ja see jätab mulje, et meie Euroopas ei suuda toime tulla piiriüleste restruktureerimisküsimustega riiklikul tasandil võivad lähenemised olla erinevad, see tähendab seda, et sellistele probleemidele meil on selline äh, lünklik äh, ja erikülgne lähenemine ja see kõik minu arvates räägib selle poolt, et meil peaks olema direktiiv. isegi kui see direktiiv ainult paneb paika miinimumstandardid, austab lähimuspõhimõtet ning sotsiaalpartnerite täielikku rolli ma arvan, et Euroopa suunised peaksid olema rohkemad kui see, mida nad on olnud viimase kümne aasta jooksul. minu arvates ei ole piisav eh, minna tagasi kümne aasta taguse esimese rohelise raamatu alguspunkti. ma arvan, et me ei pea ratast uuesti hakkama leiutama ja me ei pea hakkama kordama seda, mida me viimase kümne aasta jooksul oleme teinud, sellepärast et see on olnud ebapiisav eh, see on olnud ebapiisav selleks, et reageerida sellele, mis turgudel on toimunud. Äh, ma rääkisin nüüd peamistest küsimustest, äh, mis peaks minu arvates olema selles äh, raportis hõlmatud ja hakkan fraktsioonide muudatusettepanekuid kommenteerima mõnel teisel korral. ma arvan, et minu raport tekitas nelja sorti muresid ja püüdes vastata nendele muredele, olen ma esitanud ise kakskümmend muudatusettepanekut loomulikult on oluline muudatusettepanek äh, vabandust, äh, oluline on koostada selge äh, raport ja tegelikult on segadust varem olnud, ma ei ole varasemalt suutnud piisavalt selgelt oma mõtteid väljendada selles raportis ja oma muudatusettepanekutega ma püüan selle probleemi lahendada. kõigepealt, mis puudutab nüüd reguleerimisala, siis te teate, et minu ettepanek oli piiratud reguleerimisala äh, Ähm, äh, kui me räägime äh, ettevõtetest, äh, aga see reguleerimisala võib olla üsna lai, kui võtta vaatluse alla töötajaskond. Need ettevõtjad, ettevõtted võivad isegi esindada kahtekümmet viite protsenti tööliskonnast mõned inimesed on äh, öelnud, et äh, ma ei kata piisavalt VKE-sid, teised on jälle öelnud, et tegelikult ei peaks äh, panema paika töötajate arvu nii rangelt piirmäärana. see on küsimus, mida me kindlasti saame veel arutada. ma tahtsin lihtsalt selgelt välja öelda selle, et ma püüan Euroopas panna kehtima miinimumstandardid üks minu muudatusettepanek, nimelt sada kolmkümmend kuus, näeb ette künnise, mida võib äh, riiklikul tasandil ka vähendada kollektiivlepingute abil. see tähendab seda, et mitte midagi ei äh, takista Ehm, selle künnise vähendamist, milleks on viissada töötajat ja seda siis liikmesriikide või sotsiaalpartnerite ehm, algatusel siis. veel üks mure, mis reguleerimisalaga seostus, oli see, et minu raportis ei olnud ühtegi sõna mainitud ehm, kohutava reaalsuse kohta, mis puudutab erasektori ümberkorraldusi ümberkorraldused toimuvad ju nii era- kui avalikus sektoris. Ehm, avalikus sektoris on ettevõtted, millel on ka kommertseesmärgid, mis eh, on ka ümber struktureeritud eh, ja äh, neid ei tohiks Euroopa lähenemise alt välja jätta. ja veel üks äh, aspekt, mida eksperdid esile tõstsid, oli see, et äh, Euroopas on äh, umbes seitse direktiivi, mis restruktureerimisega tegelevad ja see muudab olukorra keeruliseks. ja ametiühingud kahtlustasid, kas teatud tagatised, mida teabedirektiiv või muud direktiivid neile andsid, et kas miinimumstandardite direktiiv seda mitte ei õõnesta ja mm ma viitan siin teistele direktiividele, ühes oma muudatusettepanekus äh, ma ütlen ka, et äh, lisaks siin direktiivis hõlmatule on äh, ka riiklik õigusandlus teabeküsimustes, lisaks veel teised õigusaktid Euroopa Liidu tasandil selleks, et tulla vastu inimeste muredele. lisaks sellele miinimumnõuded Äh, igal juhul ma muudatusettepanekutes rõhutan seda, et äh, see kõik, mida ma siin kirja panen, ei tähenda seda, et liikmesriigid ei või panna kehtima soodsamaid tingimusi. kui need, mis siin on ära toodud. nüüd äh, riiklike õigusaktide austamine ning kollektiivlepete sõlmimise vabadus Äh, muudatusettepanek nelikümmend seitse, äh, siin me rõhutame, et me austame seda kõike, tegemist on miinimumnõuete direktiiviga. ja selle eesmärgiks on tagada, et kui kaitset ei ole, siis äh, miinimumkaitset hakataks. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks rõhutab taaskord äh, seda, et äh, soodsamad riiklikud sätted äh, peaksid siiski jääma kehtima. muudatusettepanek kaheksateist. siin ma ütlen selgelt välja selle, et ma ei taha tekitada ettevõtetele probleeme, ma ei taha tekitada probleeme riikliku seadusandlusega seoses teistes muudatusettepanekutes äh, ma vastan liikmesriikide poolsetele muredele selles osas, äh, mis puudutab äh, riiklike seadusandlike aktide austamist. muudatusettepanekus kolmsada kaksteist ma rõhutan, et oluline on see, et seda seadusandlust austataks, niisiis ka konfidentsiaalsus on oluline küsimus äh, liikmesriikide konfidentsiaalsuse definitsioon on siin ülim, liikmesriigid ja sidusrühmad otsustavad, mida konfidentsiaalsuse all mõeldakse. kolm-neli muudatusettepanekut veel ja siis ma lõpetan. ma püüan muudatusettepanekutega tasakaalu saavutada. nagu ma Business Europe'i presidendile ka ütlesin siis me püüame tegeleda sellega, mida me silmas peame paindliku, kaitstud paindlikkuse all, flexicurity all. kaitstud paindlikkusega seotud probleem on Euroopas selline, et me oleme saavutanud üldse ehm, paindlikkuse osa, mitte kaitsmise osa. kui me tahame kaitsmise ja paindlikkuse vahel tasakaalu saavutada, eh, siis eh, me peame sellega tegelema. Eh, kaheksakümmend neli siin muudatusettepanekus ma rõhutan, et äh, restruktureerimine on midagi, mida tuleb teha selliselt, et äh, see äh, parandab ettevõtete konkurentsivõtet pikas perspektiivis. see kutsub ettevõtted üles kaitstud paindlikkust austama, kuid samal ajal need töötajad, kes oma töökohast ilma jäävad, peavad saama õiguse koolitustel osaleda, nad peavad saama toetust ja seda isegi siis ähm, kui nad äh, seda põhimõtteliselt ei taha, sest et üheksakümne kolmandas muudatusettepanekus me ütleme, et töötajatel on kohustus võtta äh, vastu selline koolituspakkumine. oluline on see, et töötajad seda ka mõistaksid. töötajad on palunud ka, et mis tahes restruktureerimist õigustatakse Euroopa tasandil meil ei ole eh, head eh, teabesüsteemi restruktureerimise küsimuses ma tahaksin lõpetada, ma ütlen, et äh, viimane muudatusettepanek on selline, ähm, millega äh, me teeme ettepaneku luua Euroopa tasandi teabesüsteem. loodetavasti me saame seda äh, küsimust põhjalikult arutada, ma tean, et see on meie viimane päevakorrapunkt praegu, aga see on küsimus, mis tõesti miljoneid Euroopa kodanikke mõjutab ja on seetõttu ääretult tähtis küsimus. jah, oluline on muidugi raportöörile anda nii palju sõnaõigust kui võimalik, aga teised peavad saama ka võimaluse rääkida ja nüüd on nüüd viis minutit, proua Lafontan. suur tänu, proua esinaine, ausalt öeldes ega ma ei hakka siin neid muudatusettepanekuid nüüd arutama, see oleks ilmselgelt ennatlik mulle tundub, et me peaksime nii, nagu härra Särkas ütles, tõesti uuesti kokku tulema, asi on keeruline ja tähtis ja loomulikult äh, on minu meelest oluline see, et me jõuaksime siiski konsensuseni selles küsimuses. loomulikult ma tunnen heameelt selle üle, et äh, asi on edasi lükatud ja meil on nüüd aega novembrini kokku leppida kompromissmuudatuse ettepanekutes. ma arvan, et meil on kõigil äh, ju sama huvi, nimelt me tahame kaitsta Euroopa ettevõtteid me ei taha, et ettevõtted läheksid Euroopast välja, aga samas tuleb olukorda analüüsida. ja muutma seda raportit nii, et kõik saaksid selle poolt hääletada. küsimusi on selle kohta, et ähm, kas mitte ei oleks õigem, kui me võtaksime vastu direktiivi ja võib-olla soovituse direktiivini mingisugune vahepealne variant oleks kõige parem lahendus. ma ei tea, kus enamused äh, jagunevad, äh, ma ei tea, kas need, kes on direktiivi vastu, on leplikud või ei vaja on meil aga ilmselgelt miinimumstandardite kehtestamist kõikide riikide jaoks, kuid jällegi, asi, mida on väga raske saavutada. seda sellepärast, et äh, liikmesriigiti on standardid erinevad ja vähemalt mingisugused ühtsed miinimumreeglid peaksid kehtima. Alejandro on äh, selle asjaga teinud äh, tubli tööd äh, ja mina sotsialistide ridades vastutan selle küsimuse eest ja võin öelda, et meie koostöövalmidusele võite lootma jääda ja ma arvan, et see võetakse kindlasti vastu, see raport nii et äh, ootame siis edasisi arutelusid ja edasiste, äh, vabandust, ravi, rap-, variraportööride vahel. ma tahtsin ka teile tunnustust avaldada, sellepärast et ma tean, härra Serkas, äh, kui palju te olete selle asja kallal äh, tööd teinud ja kui suur on teie soov jõuda äh, kokkuleppele. härra Katsin äh,, suur tänu äh,, suur tänu proua esinaine, kallid kolleegid, äh, äh, raske oleks öelda, et selle raporti taga ei ole selge visioon või ausad äh, kaalutlused. meie nähtumus, nä-, nägemus on kõigil üks, et rekonstrueerimine oleks nii valutu kui võimalik, aga me ei toeta neid meetmeid mis meid selleni peaksid viima. suured erinevused meie vahel seisnevad selles, kuidas me läht-, kuidas me läheneme restruktureerimise ettevõtetesse. restruktureerimine ei ole mingisugune äh, suur kuri, millest tuleks äh, eemale hoida, vaid tavapärane äh, töö osa ettevõtetes, ettevõtlusmeetod, millega ettevõtteid kohandatakse paremini ettevõtluskeskkonnale väga paljud ähm, lõiked siin nõuavad äh, ettevõtetelt selliste meetmete kasutusele võtmist, mis on täiesti õigustatud ja toovad ettevõtetele ilmselt ka kasu, aga äh, kui nad on äh, kohustuslikud, võivad äh, ettevõtted ähm, üsna kiiresti pankrotistada. arvestades seda, et majanduslik olukord on raske, paljudes ähm, liikmesriikides ei saa praegu keskenduda ainult äh, pikaajalistele kõrge kvaliteediga töökohtadele, praegu on väga palju inimesi, kes otsivad ükskõik millist töö otsa ja nad ei äh, saa valida Äh, ja olla äh, liiga valivad, meie ka ei saa olla, ainult äh, tootlikud ettevõtted on need, kes saavad läbi viia ilma töökohtade kaotamiseta valutu rekonstrueerimise, ainult ettevõtted, kus on piisavalt rahavoogusid ja kus bilanss on tasakaalus, saab töötajaid hoida palgal et nendest oleks kasu tulevikus. meie lähenemine peab olema paindlikum ja sellepärast on meie esialgne seisukoht, et väga paljud soovitused siin raportis võiksid olla küll suunised heade tavade kohta, kuid neid ei saa nõuda praegu väga raskes olukorras olevates, olevatelt ettevõtetelt. meil on vaja kõiki võimalikke meetmeid võtta kasutusele töötajate kaitsmiseks ja on oluline, et ettevõtted töötaksid Eh, koolitaksid välja eh, uue olukorra jaoks töötajaid, kuid üritame samas lõpptulemuse eh, tasakaalustada nii, et sellest ei kujuneks koorem Euroopa ettevõtetele, see on koondkahju, mida me ei kanna välja. me esitasime muudatusettepanekuid palju, nii nagu ka teised fraktsioonid, aga oleme valmis konstruktiivseks dialoogiks kõikide osapooltega. Ehm, toetame ka seda, et arutelud lükati edasi selleks, et kompromissettepanekutele saaks paremini panustada. proua Kornelisson, palun järgmisena. suur tänu, proua esinaine. tuleb tunnistada, et ma olen natukene pettunud äh, liberaalide suhtumises selles teemas kui te ütlete, et me ei saa olla valivad äh, selles osas, milliseid töökohti luuakse ja et kõik töökohad ei saagi olla ainult äh, väärikad ja väärt töökohad, vot äh, see mõte läheb küll nüüd otse risti vastu meie seisukohtadele, sellepärast et ma arvan, et töökohad peavad olema siiski inimeste väärilised ja mõistlikud meetmed töötajate kaitsmiseks mulle tundub et teie meelest neid mõistlikke meetmeid väga palju ei ole aga vaatame, mis äh, saab äh, kohtumisel, äh, kus räägime kompromissettepanekutest, võib-olla leiame ühise keele nõus olen aga sellega, et rekonstrueerimine kui selline ei ole dünaamilise majanduse keskkonnas halb asi, ettevõtted peavad olema dünaamilised ja kui me tahame üle minna nii-öelda ökomajandusele, millest meie rohelistena muidugi oleme huvitatud, siis rekonstrueerimine on vältimatu ja vajalik aga meil on vaja miinimumstandardeid selle kohta, kuidas ettevõtted kohtlevad äh, töötajaid selles kontekstis. praegu on liikmesriigiti olud äh, väga erinevad on äh, liikmesriike, kus tuleb rekonstrueerimise korral sotsiaalne plaan välja töötada, leida töötajatele võimalus töötada mujal, ümber koolitada nad, kui vajalik, ja on liikmesriike, kus tuleb lihtsalt kuus nädalat ette öelda inimestele, et nende töökoht koondatakse Äh, see tähendab seda, et erinevused on liiga suured, see tekitab moonutatud konkurentsi, töötajaid kasutatakse ära ähm, ja üsna tihti tähendab see töötajatele äh, ka äh, Äh, ebastabiilseid olusid ja Euroopa globaliseerumise fondi jaoks tähendab see seda, et Euroopa rahadega makstakse kinni äh, rekonstrueerimised nendes riikides, kus reegleid ei ole ja teistes riikides peavad ettevõtted ise selle oma taskust kinni maksma, nii et ma olen väga tänulik härra Tserkasele selle jõupingutuse eest jõuda miinimumstandarditeni, võib-olla meie osades aspektides tahaksime, et ta läheks veelgi kaugemale, väga oluline on aga silmas pidada poliitilist äh, Ähm, poliitilisi võimalusi asi läbi suruda, loodetavasti komisjon ähm, haarab sellest kondist kinni, mille neile oleme heitnud ja esitab midagi sisulist. Äh, kindlasti on tulemas ideoloogilised võitlused äh, ja me peaksime juba praegu äh, rihtima millegi sellise suunas, mille taha on võimalik koondada nii lai ähm, Mm, enamus kui võimalik ja väänama siis natukene ka härra Katsini kätt kuskil koridoris selleks, et ta meiega nõustuks ähm,. härra Sergas, teil on täpselt üks minut lõpetuseks, sellepärast et tõlgemeeskond lahkub. proua esinaine, üks minut. no selle ajal jõuan ma tänada kõiki kaas-, koostöövalmiduse eest ja ähm, ütlen äh, Veronikale ja härra Katsinile ja ülejäänud liberaalidele ja kolleegidele midagi, mida ütles härra Barroso kõigest nädal tagasi. ta ütles, et üleilmastumine eeldab äh, meilt äh, ühtsemat Euroopat ja kiirust ei saa dikteerida need, kes on kõige tõrksamad või kes liiguvad kõige aeglasemalt ja ma arvan, et tal oli täiesti õigus. härra Serkas ütles äh,, härra Barroso ütles ka, et meil on vaja äh, rohkem sotsiaalsemat Euroopat ja ühtsemat Euroopat ja ta rääkis Euroopast kui äh, kodanike konföderatsioonist. ja minu meelest see on see lähenemine, mis väärib meie toetust. ootused kodanike seas on minu meelest kõrged. Nad on ühitat-, huvitatud enamast Euroopast ja me peame sõlmima lepingu kodanikega, peame arvestama nende legitiimsete huvidega ja ma arvan, et tulevikus ei ole me ei tõrksad ega ka aeglased õige vastuse leidmisel. suur tänu! proua esinaine räägib ilma mikrofonita, eeldatavasti sellest, et istung on lõppemas. esinaine kordab, koostöö vaimus jätkame, üheksandal oktoobril toimub arvamuste vahetus Euroopa lisandväärtuse kohta vähemalt selle lisandväärtuse kohta, mida siin majas toodetakse Äh, huvitav arutelu kindlasti ja äh, vaatame läbi ka muudatusettepanekud. Äh, ma eeldan, et selleks ajaks on koos juba kompromissmuudatusettepanekud ja viiendal, kuuendal novembril erakorralisel kohtumisel siis hääletame. kasutan ära võimalust selleks, et teile öelda, et me oleme hommikupoolse päevakorra ammendanud, aga te olete kutsutud väikesele mm, vastuvõtule, sellepärast et üks meie kolleegidest lahkub IMCO komisjoni ja nii et siis äh, väike tervitusnaps siin saalist väljaspool nüüd kohe, aitäh!